morbidity and mortality toetama ja hindama seda protsessi, selle arenguid, kuid mitte seda liigselt reguleerima. ja seetõttu äh, pakume välja ainult sellised meetmed, mis loovad sobiva keskkonna alternatiivse vaidluste mehhanismi arengule, äh, kuid see areng sõltub äh, mehhanismist ja osalistest endist. tegemist ei ole meetmega, mille saaks vastu võtta kiiresti, see protsess võib olla väga pikk aga kui me tahame, et ühisturg saaks seda mehhanismi kasutada, siis on viimane aeg see vastu võtta, suur aitäh! Uh, suur aitäh ka teile, härra minister! Teie ettekanne oli väga põhjalik, väga asjalik ja väga huvitav ja samuti oli see väga praktiline, Teil on selles sektoris äh, palju töökogemust ja hiljuti, kui ma külastasin äh, IMCO komisjoniga Ungarit, siis oli meil võimalik neil teemadel ka äh, kõnelda omavahel. nüüd kuulame me aga ära viimase, viimase ettekande. ma kutsun siia poole The Story Coogi, kes selle projekti eest vastutab, nii et palun suur aitäh, äh, ma tänan kõigepealt IMCO komisjoni esimeest, kes on äh, meid selles küsimuses väga pikka aega toetanud. meie äh, vastutame tarbijakaitse eest ja seetõttu on see mehhanism, mida me arutame, meile väga oluline. sel aastal on meil võimalik see ettepanek esitada strateegilise algatusena ja mina te tegelen tavaliselt toidutervishoiu ja tarbijaküsimustega, nagu te teate, ja seetõttu Äh, seetõttu ma tean, kui tähtis on äh, selline projekt, mida nimetatakse strateegiliseks algatuseks. meie arvame, et äh, kui te soovite tõhusat ja toimivat siseturgu, siis on kahtlemata vajalik tarbijatele pakkuda võimalust ka mingiks kaitseks. ehk siis peab neil olema võimalik ka kohtuväliselt vaidlusi lahendada, sest kohtuväline menetlus on palju kiirem, odavam ja lihtsam ning äh, omavahel kokkuleppele jõudmine on kokkuvõttes palju hõlpsam. kuid tegelikult on äh, see vaidluste lahendamise mehhanism palju parem ka ettevõttele, sest äh, ettevõte, pääsedes kohtumenetlusest, säilitab oma reputatsiooni. ning juhul, kui ettevõte kaotab oma reputatsiooni kohtumenetluse tõttu, siis kaotab ta ka tarbijad ja sellisel juhul turg ei toimi me vaatame praegu konsultatsiooni, me ootame praegu konsultatsiooniprotsessi lõppu, nagu volinik juba ütles, siin on palju küsimusi, mis tuleb lahendada, näiteks teadlikkuse tõstmine või see, kas alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism võiks olla siduv ähm, äh, osa protsessist, ehk kas see peaks olema kohustuslik, enne kui pooled üldse saavad minna kohtusse. Need küsimused on äh, lahendamata ja lahendamata on ka paljud teised küsimused Neid me lahendamegi konsultatsiooniprotsessi käigus ja lahendame neid muidugi ka täna siinsamas selles äh, saalis. nii et äh, suur aitäh teile, et te meid jätkuvalt toetate. aitäh. kui teie mõne uue projekti kallale asute, teie ja teie meeskond, siis tõenäoliselt saadab seda edu, sest äh, te olete äärmiselt entusiastlik ja kindlasti saadab teid edu ka äh, konsultatsiooniprotsessil. nüüd aga annan ma sõnajärje üle Terrile, kes äh, juhatab äh, järgmist paneeli, aga võib-olla ma ütlen omalt poolt veel paar sõna. me paneme siin kella käima, sellepärast et meil on väga vähe aega. sõnavõtud saavad olla sõnavõtud on piiratud ja seetõttu ma panen kõigile südamele, et nad peaksid kinni neile antud kõneajast. kõikidel osalejatel on võimalik kõnelda viis minutit. ja kella näete, äh, näeb meie ähm, sekretär enda ees, ehk siis äh, tema on see, kes, äh, kes annab märku, kui teie aeg saab läbi, ma võin anda sulle ka käekella ja annan sulle selle haamri ehk siis eh, need, kes jäävad, eh, kes täielikult unustavad ennast eh, ja kella ja neile antakse haamriga märku, et nad on sunnitud lõpetama. ja nüüd siis palun annagi ma sõnajärje üle sulle ja istun ise mujale. taandun ise juhtimisest. aitäh! see, et kell minu kätte antakse, on kahtlemata suur au, tavaliselt ma istun saalis ja pean kuulama seda haamri koputamist, aga mul on väga hea meel, et ma saan täna viibida sellel väga tähtsal tippkohtumisel, sellisel tähtsal ajajärgul mil äh, tehakse tähtsaid otsuseid äh, ühisturu ja selle toimimise kohta. IMCO komisjon äh, hääletas täna väga tähtsates küsimustes, aga nüüd oleme me jõudnud siis pärastlõunase sessioonini ja me räägime alternatiivsest vaidluste lahendamise mehhanismist, mis on väga oluline tarbijatele ma arvan, et äh, tarbijate õigusi on Euroopa Liidus juba laialdaselt kaitstud ja me võime olla uhked, aga kui teil ei ole äh, võimalik neid õigusi praktikas kaitsta, siis tegelikult äh, jäävad nad teoreetilisteks ja neist ei ole palju kasu. me kuulsime mi-, mida tähendab alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism, mis on probleemid, näiteks vähene teadlikkus sellest ja ka ja ka see, et tarbijad lihtsalt ei äh, pöördu vastavate äh, asutuste poole. ja seetõttu on meie tänane debatt kindlasti väga huvitav. me kuulame kõigepealt ära Euroopa Parlamendi liikmed, siis äh, sidusrühmade esindajad ja siis muidugi ka kõik teised. nii et kõigepealt anname sõna härra Schwabile, kes on Euroopa Parlamendi liige, on ka IMCO komisjoni liige ja keda see äh, teema väga huvitab, kellele see on väga südamelähedane. nii et äh, nüüd me kuulame, mida arvab äh, härra Schwab ja esimeses paneelis räägime sellest, millised on praegused probleemid vaidluste lahendamise mehhanismiga ja teises paneelis me räägime sellest, milline on võimalik tulevik selles valdkonnas. suur aitäh! suur aitäh! suur aitäh selle eest, et mind siia kutsusite, et ma võin siin rääkida ja sissejuhatuseks ilmselt pean äh, rääkima lühidalt ja selgelt. rahvapartei fraktsioon on äh, kindlal seisukohal, et äh, turu edukus sõltub sellest, kui palju tarbijad teda usaldavad ning seetõttu tuleb meil kahtlemata ähm, kuulata tarbijaid ja seda ka e-kaubanduse puhul. ma arvan, et ähm, alternatiivsete, alternatiivse mehhanismi arutamine on äh, meile suureks abiks, äh, sest tegemist on äh, meetodiga, mis on mitmepoolselt kasulik. siin ei ole liigset bürokraatiat, see meetod on väga paindlik kõikide osaliste jaoks. selle meetodi kasutamisel saab vältida kohtumenetlust, mis on tihti väga keerukas, nagu näeme USA näitel alternatiivset mehhanismi on võimalik äh, kasutada ilma, et me peaksime küsima, kas Euroopa Liidul on õigus äh, üldse õigusloomelistele algatustele, äh, kollektiivse kohtuliku kaitse sätestamisel või reguleerimisel, sest üldiselt see ju Äh, üldiselt seda mehhanismi kasutatakse, seda mehhanismi kasutatakse alati poolte vastastikusel kokkuleppel, ka on see väga odav, mis on kindlasti äärmiselt positiivne. Euroopa Liidus juba on mitmeid institutsioone, eriti äh, tänu härra Dalile, äh, eriti härra Dali on neid uurinud, kust me võiksime midagi õppida. mina olen Strasbourgi lähedalt Kielist pärit ja seal on uuritud mitmeid e-kaubandusega seonduvaid äh, intsidente, seda, kuidas tarbija äh, saab äh, teavet oma õiguste kohta ja kus ta neid õigusi võib kaitsta ja kuhu pöörduda. ma olen täiesti kindel, et eh, Euroopa Kohtu roll mängib siin ka väga suurt rolli, kuid ikkagi tuleb enne lahendada mõned lahendamata küsimused. kõigepealt, eh, milline süsteem on eh, praegu erinevates liikmesriikides, me ju teame, et alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi kõikjal ei ole, aga kui me tahame, et tarbijad saaksid kõikjal oma õigusi kaitsta, siis see struktuur kindlasti peab hõlmama tervet Euroopat. teiseks, kuidas saab vältida nii-öelda ühe lauaga löömist sest äh, tarbijad ja kõik intsidendid, kõik äh, kaasused on erinevad, kuidas saab tagada, et kõik äh, tarbijad siis saaksid oma õigusi kaitsta? ning kolmandaks, kuidas tagada, et see mehhanism oleks tõesti erapooletu? meil on vaja ju sellist süsteemi, kus tarbija saaks kasutada meetodit oma õiguste kaitsmiseks ja sellest meetodist ei tohi saada probleemi iseeneses. Need on siis minu küsimused, aga ma arvan, et vastuseid neile kuulen ma täna, nii et aitäh teile juba ette! aitäh ka teile, härra Schwab, see oli väga selge ülevaade. aitäh ka selle eest, et pidasite kinni teile eraldatud kõneajast ja ma ei pidanud teid haamriga hoiatama. nüüd annan ma sõna proua Koensile, kes on äh, BUC ähm, peadirektor, tegemist on äh, katusorganisatsiooniga, mis ühendab erinevaid tarbijakaitseorganisatsioone ning tegemist on seega väga tähtsa organisatsiooniga, mis äh, on seotud tarbijate õiguste kaitsega. ja me tahaksime teie käest küsida, miks teie arvates ei ole alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanism veel oma täielikku potentsiaali äh, saavutanud? aitäh! ma ei tea, kas ma saaksin endale need kaks minutit, mida härra Schwab ära ei kasutanud. <clears throat> vabandust nalja pärast. nüüd siis asja juurde. aitäh, et mind kutsusite ja andsite mulle võimaluse osaleda sellel tippkohtumisel. mina saan teile rääkida tarbijate seisukohast. Te teate, et tarbijad on sageli rahulolematud. et nad on sageli rahulolematud ja ei saa lahendada vaidluseid oluline on rõhutada seda, et tarbijaorganisatsioonid äh, näevad seda mehhanismi väga suure ja olulise äh, tööriistana, mis on vajalik selleks, et tarbijad saaksid oma õigusi kasutada. Eh, see on väga positiivne mehhanism, mis on alternatiiviks traditsioonilisele kohtumenetlusele, kui eh, seda hästi kasutatakse. aga oluline on rõhutada ka seda, et tegemist on alternatiiviga, mis tähendab seda, et eh, alati on valikvõimalus. see ei asenda kohtusse pöördumist kui sellist, sellepärast et kohtusse pöördumine annab unikaalseid tagatisi, garantiisid, mida see alternatiivne mehhanism ei anna ja seetõttu me tahame üles kutsuda poliitikakujundajaid eh, tegemaks eh, see alternatiivne mehhanism nii tõhusaks eh, kui võimalik, aga ei tohi ära unustada ka kohtumenetluste rolli kui sellist ja kollektiivset kohtusse pöördumise võimalust Äh, ma tahaksin täna jagada ähm, oma seisukohti selles osas, äh, miks äh, see mehhanism ei saa oma täielikku potentsiaali veel saavutada ja ma tahaksin mainida kolme asja. kõigepealt see, mida volinik Dali juba maitses, tarb-, mainis, tarbijad ei ole teadlikud alternatiivsete mehhanismide eksisteerimisest, seda ma ei hakka kordama, aga lisaks sellele, et nad sellest teadlikud ei ole, on siin oluline ka see, et tarbijad on segaduses, sellepärast et neid mehhanisme on nii palju, neid nimetatakse erinevaid, tundub, et mõnikord on erinevad erinevad kavad, mida, ühesugused kavad, mida erinevalt nimetatakse ja tarbijad on tõesti segaduses. ja mõnikord aetakse ettevõttesiseselt vaidluste lahendamise mehhanismid seegi alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismiga ja seda erisust on tegelikult vaja teha. näiteks üks näide siinkohal, üks GDF SOS, Prantsuse ettevõte, on äh, lahendust, äh, lahenduse, äh, probleemide lahendamise mehhanismi paika pannud, aga tegemist on ikkagi ettevõttesisese mehhanismiga ja Prantsusmaa on parlamendis samamoodi pannud paika sarnase üksuse ja seal on segadus. see tähendab seda, et tarbijatel on vaja rohkem infot nende mehhanismide kohta, neil on vaja selget informatsiooni, Äh, me peaksime võib-olla mingi kava paika panema, et oleks võimalik võrrelda neid alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme. Äh, ma loodan, et see telefon ei ole minu, jah. Äh, teiseks tahaksin öelda ja see on seotud esimese kommentaariga, on see, et tarbijad ei ole teadlikud nende süsteemide sellepärast, et äh, ettevõtjad ei äh, kasuta neid. nagu härra Dali juba ütles ainult, ainult nelikümmend protsenti äh, ettevõtjaid on teadlikud nende olemasolust ja isegi kui nad on teadlikud, siis neid ei kasutata. miks neid ei kasutata? võib-olla ei kasutata sellepärast, et ei ole stiimuleid nende kasutamiseks. kui keegi neil pitsaga ukse taga seisaks, siis oleks olukord teine Eh, nad teavad ju, et tegelikult eh, tarbija ei pöördu kohtusse, kui nad teaksid, et eh, kord, tarbija on valmis kohtusse minema, võtaksid ettevõtjad ka proaktiivsema lähenemise sellele. ja lõpetuseks tahaksin mainida seda, et ettevõtted ei taha mm, kohustusi täita, on teatud need mehhanisme, mis ei ole siduvad ettevõtjatele ja nende kasutamine sõltub ettevõtjate heast tahtest. ja loomulikult on ettevõtteid, kes eh, järgivad alternatiivsete vaidluse lahendamise mehhanisme ja kasutavad neid, aga on ettevõtted, kes seda ei tee. Eh, mõned kasutavad viivitamistaktikat eh, mis on suureks probleemiks. ääretult oluline on see, et poliitikakujundajad paneksid paika süsteemi, mis nii palju kui võimalik äh, tähendaks seda, et see alternatiivne vaidluse lahendamise mehhanism oleks äh, ettevõtjale siduv ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, äh ma olen natuke optimistlikum kui härra Talli. loomulikult äh, äh, nendele mehhanismidele peab jätma ka vabaduse, et nad saaksid ennast organiseerida, aga ma arvan, et eh, peaks panema paika konkreetsed nõuded selleks, et eh, mingisugune mehhanism saaks nimetada ennast eh, alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismiks, et see oleks siis alternatiiv sellele, kui ei taheta kohtusse pöörduda. suur aitäh, proua Kohens! suur aitäh selle teadlikkuse aspekti esiletoomise eest Eh, see alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism peaks olema täienduseks teistele mehhanismidele, aga ta iseenesest ka väga oluline mehhanism. nüüd annan sõna härra Grechile, kes on samuti Euroopa Parlamendi liige, kes on ka IMCO komisjoni liige ning eh, kes koostas väga olulise raporti eh, ühisturu kohta, kus ta rõhutas kodanike ja tarbijate rolli olulisust ühisturul ja eh, see dokument on seotud eh, alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi küsimusega, teadlikkuse puuduse küsimusega ja nii edasi. me kuulame suure huviga seda, mida eh, teie öö, ütlete meile nende probleemidega seoses. suur aitäh! ma pean kõigepealt ütlema, et ma olen nõus äh, ministri ja volinikuga, et Euroopa äh, kodanike teadmine ja äh, arusaamine nendest kavadest ja mehhanismidest on madal, nad on segaduses. ma arvan, et asjaolu, et väike protsent inimesi teavad kuidas mm, kaebust esitada sellele mehhanismile mm, näitab üht-teist ja Äh, kahju on sellest, et äh, ühtsed koordineeritud äh, vaidluslahendamise süsteemid ei ole veel paika pandud, et nad toimiksid rahuldavalt Euroopa kodanike huvides, et nad oleksid kiired ja odavad kohtuvälised probleemide lahendamise mehhanismid. praegusel hetkel on pilt selles vallas eh, ebatäiuslik, on liiga palju takistusi, mis tulenevad teabepuudusest, süsteemi eh, fragmenteeritusest, algatuse puudumisest ning eh, ühtlustatud lähenemise puudusest. ja üle-euroopaline äh, mehhanism äh, pakuks kodanikele suurema äh, turvalisuse, kindluse, eriti just nendele, kes igapäevaselt seisavad silmitsi tõsiste raskustega piiriüleste tehingute puhul. ehkki täna me ei räägi siin kohtumenetlusest kui sellisest, siis ma arvan sellele vaatamata, et alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi poliitikaga seoses tuleb sellest ka rääkida, on oluline, et me teaksime, et selleks, et mis tahes sellist mehhanismi paketti kodanikud äh, toetaksid, ähm, äh, peab see täiustama äh, seda, mis eelmisel aastal parlamendi resolutsiooniga vastu võeti kohtuvaidluste vallas me peaksime tugevdama olemasolevaid eh, mehhanismi struktuure, näiteks eh, FinNet eh, struktuuri, ja tuleb tagada see, et sellistel võrgustikel on piisavalt raha, et nad saaksid toimida, tuleb tagada, et meil oleks paigas eesmärkidele suunatud infokampaania, mis selgitaks asju kodanikele ning tuleb integreerida äh, Ähm, vastastikuse hindamise protsess, äh, lõpliku äh, alternatiivse vajaduse lahendamise mehhanismi paketti. lisaks sellele tuleb äh, selgitada seda, kas ülevaadatud mehhanism hõlmab nii tarbijate ja ettevõtete vahelisi mm, kaubandustehinguid kui ka äh, ettevõtete vahelisi tehinguid. mina olen kutsunud üles komisjoni vaatama, äh, kuidas tarbijad ja ettevõtjad saavad oma õigusi äh, kasutada ning kutsusin komisjoni üles ka töötama välja eesmärgistatud strateegia, mis keskenduks probleemidele, millega VKE-d ja tarbijad hädas on, kui nad eh, piiriüleseid eh, tehinguid teevad. lugupeetud eh, esinaine, ma olen teadlik sellest, et tegemist on väga keerulise ja tundliku teemaga. ja seetõttu mis tahes süsteem, mis vastu võetakse, peab tagama selle, et kodanikke ja tarbijaid kaitstakse piirava käitumise eest. meil on vaja konsultatsioone, töötubasid, seminare Äh, aga me ei saa ainult oodata seda, et komisjon äh, tööd teeb. ma tervitan äh, volinik Dali poolt tehtud tööd ja ma usun, et komisjon ei viivita oma töö tegemisega ning tuleb välja seadusloome paketiga alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi vallas ja kollektiivse kohtuse pöördumise vallas selle aasta lõpus. ja ma arvan, et nõukogu ja komisjoni äh, poolt tehtud töö selles vallas on suureks abiks äh, meie eesmärkide saavutamisel, aitäh! suur aitäh äh, selle üleskutse eest tegutsemisele ja suur aitäh loomulikult ülevaate eest, mis te andsite seoses tarbijate ja VKE-de ees seisvate probleemidega. nüüd annan sõna härra Frisonile ma ootan pikisilmi teie seisukohti selles küsimuses. härra Frisot äh, on vahendaja kindlustussektoris ja Finneti äh, liige. Te kõik teate, et äh, Finnet on alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi organ, mis keskendub just piiriülestele vaidlustele. Äh, me ootame pikisilmi ja suure huviga äh, seda, mis teil öelda on. Äh, rääkige sellest, kuidas Finnet toimib ning võib-olla saate tuua ka mõned positiivsed näited edu, edulugudest. aitäh, ma kasutan mulle antud võimalust ja räägin siin prantsuse keelt, sest minu jaoks on see lihtsam Äh, selleks, et äh, rääkida kogemustest, mis mul on äh, kindlustusvaldkonna mediaatorina Prantsusmaal ja rääkida ka Finneti võrgustikust. ma kõigepealt meenutaks minevikku, mm, siis räägiks toimimisviisidest ja siis tooks mõningad konkreetsed näitmed, näited. esmalt, miks Finnet? finantsvaldkonnas äh, oli vaja luua tasakaalu pärast seda, kui oli loodud ja avatud siseturg, ehm, tekkis see vajadus väga kiiresti. E, tegemist oli komisjoni algatusega ja kohe algusest peale kavandati anda tarbijatele võimalus äh, kasutada mehhanismi, mis äh, annaks neile äh, kiiresti juurdepääsu õigusemõistmile. põhiline mõte oli luua võrgustik, mis võimaldaks ilma vajaduseta kasutada kohtumenetlust, mis, kui nad üldse olemas on, on aeglased, kulukad ja nende asemel oli siis võimalus äh, tarbijatel kasutada sellist kohtuvälist mehhanismi, piiriülest mehhanismi. on äh, erinevaid äh, alternatiivsete, alternatiivseid vaidluste lahendamise kordi Euroopas ja neil on juba praegu võimalus ähm, lahendada vaidlusi tarbijate ja kindlustajate vahel. Finnet võrgustik annab tarbijatele veelgi lihtsama juurdepääsu õigusemõistmisele, vaidluste lahendamisele ja annab neile võimaluse pöörduda kõige lähemasse võrgustiku os-, büroosse, kes siis võtab ühendust kolleegiga ja hoolitseb selle eest, et probleem lahendatakse võimalikult kiiresti kui tegemist äh, oli selle äh, võrgustiku loomisega, siis komisjon võttis arvesse olemasolevaid äh, ähm, võimalusi ja mm, eesmärgiks oli need ühendada ilma õigusakti loomiseta. ja mm, sooviti võimalikult kiiresti lihtsustada vaidluste lahendus, lahendamist ja anda neile, teha see võimalikult paindlikuks. Finnet loodi kahe tuhande esimesel aastal Äh, vabatahtlikkuse alusel. nüüd, praegu on meil viiskümmend äh, liiget kahekümne kahest äh, liikmesriigist. Ähm, nad on liitunud protokolliga, mis puudutab vaidluste lahendamist finantsvaldkondas, mida paremini tuntakse OEM-i nime all ehk vastastikuse mõistlemise memorandumi nime all tegemist on selliste mehhanismidega nagu kõige lähedasema alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamine, kes siis hoolitseb probleemide lahendamise eest. kasutatakse siis lepingus kasutatud keelt või muidu tehingus kasutatud keelt ja loodud on koostöö erinevate vaidluste lahendamise kordade vahel ja ka koostöö komisjoniga esimene asi, mille ma tahaks välja tuua, on see, et meil oli vaja tagada võimalikult äh, kõrge kvaliteet probleemide lahendamisel, et äh, võimalda, see võimaldas meil äh, võita tarbijate usaldus sellise võrgustiku vastu. ja, ja loomulikult on tegemist komisjoni enda soovitustega üheksakümne kaheksandast ja kahe tuhande esimesest aastast mis äh, kahe tuhande kaheksanda aasta äh, tsiviil- ja kaubandusvaidluste lahendamise direktiivis äh, samuti kasutamist leidsid. Mm. ja see, et järgitaks direktiivi reegleid, on Äh, eeltingimuseks, et, äh, et äh, saadakse ühen-, ühineda Finneti süsteemiga. oluline on meile vahendaja sõltumatus, tema tegevuse läbipaistvus, tõhusus, õiguspõhimõtete järgimine ning vab-, vabadus valida pige-, pigem vahendamine kui kohtuprotsessi minek oluline on konfidentsiaalsuse nõudest kinnipidamine ja ma lisaks siia ka see, selle, et see süsteem on tarbija jaoks lab-, tasuta või peaaegu tasuta. enne, pigem kui me räägime äh, edust, mida, millest tõendab ka, mida tõendab ka meie liikmete arv, et nüüdseks on Finneti kaudu lahendatud äh, äh, rohkem kui seitse tuhat vaidlust. Äh, see võrgustik ei ole endiselt piisavalt tuntud ja komisjon on koostanud äh, kahe tuhande üheksanda aasta veebruaris äh, Finneti kohta ka aruande ning järelduseks oli, et komisjon peab intensiivistama võrgustiku tutvustamist äh, ja laiendama seda uute liikmete võrra. võrgustikus on Finneti direktor, meil on olemas liikmesriikides oma esindajad ja me koondame teabe kokku, mina olen ise ka äh, kom-, komitee liige koos äh, meie ombudsmaniga. Äh, meil on ka oma internetilehekülg, kus on andmebaas mitmes keeles, kus on olemas ka kõik, kogu teave, mis puudutab erinevaid süsteeme, mida saab lahenduste lahendamiseks kasutada ma olen, sooviks välja toonud äh, ka mõned äh, konkreetsed näited, aga kuna mu aeg on läbi, siis äh, ma palun, et te vaadaks neid näiteid ise meie koduleheküljel. aitäh, aitäh, härra Frison, aitäh ka selle eest, et te pidasite kinni ajalimiidist ja aitäh, et te selgitasite meile Finneti võrgustiku toimimist ja And I will now pass um, the floor annan nüüd äh, sõna proua Diana Wallisele, kes äh, on samuti Euroopa Parlamendi liige, äh, kes on õigusasjade komisjoni liige ja kes teab selle teema kohta väga palju, ta on selle teemaga väga tihedalt seotud, me ootame teie sõnavõttu selles küsimuses, palun. suur aitäh, suur aitäh volinikule selle teema uuesti elluäratamise eest, kui nii võib öelda. tänaseks koosolekuks ettevalmistamiseks me vaatasime minu varasemalt tehtud tööd ja kahe tuhande ühe, esimesel aastal ma äh, rääkisin juba sellest. nii et suur aitäh selle teema taaselustamise eest. me teame, kui oluline see teema on siseturu kontekstis. minule mm, sai see selgeks, eriti selgeks veel kord äh, eelmisel nädalal, kui äh, Solvit süsteemiga, äh, seoses Solvit süsteemiga ähm, ähm, me kasutasime Äh, solvetisüsteemi ja ühe härrasmehe pension laekus kahe nädala jooksul, äh, vaatame sellele, et ta oli varem püüdnud kaks ja pool aastat sedasama probleemi äh, lahendada. ta on nüüd solveti suur fänn ning samuti alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismi suur fänn. aga kuidas tarbija valdkonda samasuguseid süsteeme sisse tuua, seda me siin praegu püüamegi teha ja mul on väga hea meel seda konsultatsioonidokumenti näha ja ma ootan tulemusi, aga me meie ees on veel suured probleemid ning esimene suur probleem on minu arvates endiselt teavi-, teavitamine. inimesed äh, teavad, äh, kus on kohus, nad teavad, kuidas äh, traditsioonilisel viisil oma õigusi kaitsta. Mm, ja alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanisme on väga palju, need on väga erinevaid, see on iseenesest tore, aga eh, teisest küljest eh, on see ka halb, sellepärast et inimesed ei tea, kuhu täpselt pöörduda ja me peame seetõttu eh, selle olukorra lahendama, et tarbijate huvides seista. ja seetõttu mina usun, et me saame omalt poolt Euroopa Liiduna midagi ära teha. me peaksime mm, pakkuma välja kas teekaardi või midagi sellist, mis tagaks selle, et inimesed tõesti äh, saaksid kasutada tulemusi pakkuvat äh, mehhanismi. see on mehhanism, mille meie peame paika panema. meil on olnud äh, vastastikuse mõistmise memorandum, meil on olnud käitumiskoodeks, aga tundub, et see ei ole andnud meile soovitud tagajärgi, tulemusi. ja seetõttu me peame tulevikus veidi nii-öelda robustsemalt tegutsema jah, siin öeldi õigesti, et me peame tegema midagi ära eh, selleks, et ettevõtjaid rohkem kaasata. kas eh, alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism, eh, kas ta saaks teenida ettevõtete huve? jah, on vahe klienditeenistuse, klienditeeninduse ja selle mehhanismi vahel, aga sõltumatu mehhanism peaks teenima kõikide osapoolte huve. ja ma tahaksin äh, öelda, et komisjon peaks mõtlema raportile, äh, mille parlament kirjutas Equitable Life äh, kriisiga seoses. Mm, tarbijad kannatasid üle kogu Euroopa ning stsenaarium oli sama, inimesed ei teadnud, kuhu pöörduda Äh, kas äh, ombudsmani juurde ühes riigis või teises äh, riigis, neid suunati ühest kohast teise. me loodame, et Finnet saab seda olukorda natuke parandada, aga tol korral inimesed ei teadnud, mida teha. ja tegelikult ka ressursiprobleem on oluline probleem. kui tahta teha alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism, mis tõesti ka toimiks, siis seda tuleb ka rahastada piisavalt Equitable eh, Life stsenaarium näitas eh, meile ka vägagi selgelt seda, et eh, kui pakkuda juurdepääs õiguskaitsevahendile, vahenditele õiguskaitsele üle kogu Euroopa Liidu ei ole vaja mitte ainult alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismi, see mehhanism peaks olema lisandiks kollektiivse kohtusse pöördumise võimalusele, kollektiivse õiguskaitse võimalusele. Need ei tohiks olla teineteist välistavad. suur aitäh teiepoolse panuse eest Te tõstsite siin esile väga olulisi küsimusi, äh, probleeme, mis tarbijatel on äh, seoses sellega, et leida õige äh, üksus, kuhu poole pöörduda mm, alternatiivse vaidluse lahendamise eesmärgil. oluline on tarbijad õigesti suunata, õiges suunas suunata. Te mainisite ka sellest, seda, et väga raske on ja väga oluline samas on ettevõtjaid kaasata ja e, enne, kui e, me alustame küsimuste-vastuste vooru, annan ma sõna proua Pompeile, kes esindab e, ettevõtete poolt, ettevõttesektorit, tema on Itaaliast ning esindab Itaalia kommertskoda, kaubanduskoda, vabandust ja väga äh, huvitav oleks teada teilt, äh, miks praegusel hetkel ainult üheksa protsenti Euroopa jaemüüjaid on äh, kasutanud alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi. Kas te äkki oskate meile öelda, miks on selline tõrge selle mehhanismi kasutamisega seoses? aitäh ja palun vabandage, aga mina räägin itaalia keelt aga ma luban, et ma pean kinni ajalimiidist. aitäh, et te mind siia kutsusite, aitäh, et te annate mulle võimaluse oma kogemusi teiega jagada ja jagada teiega ka Itaalia Kaubanduskoja kogemusi. Itaalia Kaubanduskojad on äh, avaliku sektori asutused ja nende ülesandeks on ka äh, ettevõtete ja tarbijate vaheliste vaidluste lahendamine ja meie vaidluste lahendajad mm, on sõltumatud, nad on, mm, kuuluvad võrgustikku, eh, nad, mm, nende tariifid on samasugused, nende põhimõtted on samasugused, Itaalia eh, sit-, olukord on veidi spetsiifilisem, eelmine aasta mõt-, võeti meil vastu seadus äh, Euroopa Liidu direktiivi alusel, mis on äh, kahe tuhande kaheksandast aastast jõus äh, ja mis mõningates valdkondades on kohustuslik, näiteks ehitussektoris ja kui tegemist on üürimisega aga enne, enne kui on võimalus äh, kohtusse pöörduda, tuleb kasutada sellist alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi ja meie äh, vaidluste lahendajad on kantud äh, registritesse ja neid on kokku sada viis, meil on oma kogemused vaidluste lahendamisel nii ettevõtete vaheliste vaidluste lahendamisel kui tarbijate ja ettevõtete vaheliste vaidluste lahendamisel. meil on viimase kümne aastaga olnud kaheksakümmend tuhat juhtumit. ma arvan, et tasub mainida ka seda, et pooltel juhtudest Äh, õnnestub vaidlus lahendada kahe kuu jooksul. nii et see vahendusmenetluse kasutamine on ettevõtetele kohustuslik, aga on olemas ka vabatahtlik äh, võimalus mm, kus, milles osalejad lepivad kokku, kasutades lepingut vastavat klauslit, kuidas, millised on äh, vahendusmenetlust äh, iseloomustavad märksõnad, eelkõige lihtsus ja kiirus, äh, keskmiselt kestab see vahendusmenetlus kuuskümmend päeva, ehk väga palju vähem kui kohtuasi Itaalia kohtutes mille lahendamiseks äh, isegi juba juhtumi uurimisel, äh, uurimiseks kulub äh, rohkem kui tuhat päeva. ja loomulikult tuleb vaadata ka kulude poolt. Itaalia ettevõtte kulud, kes pöördub kohtusse, on väga kõrged, muuhulgas ka seetõttu, et menetlused kestavad nii kaua. Ehm, vahendusmenetlused on aga ehm, mitteametlikud ja paindlikud menetlused, ehm, pooled osalevad nendes ja vahendaja siis toetab neid ja aitab neil oma erimeelsusi lahendada. see mõjub hästi ettevõtete omavahelistele suhetele, selle asemel, et neid tekitada lisapingeid. ning veel üks teema, mida võiks esile tuua, on interneti teel vaidluste lahendamine, mis kindlasti muutub olulisemaks, kuna järjest rohkem ärikirjavahetus toimub internetis ja Itaalia kaubanduskodadel on huvitavad kogemused äh, interneti teel toimuva vahendusega. viie päeva pärast muutub see kohustuslikuks ja see oli võimalik mitte üksnes seetõttu, et äh, kaubanduskojad ei olnud sellest huvitatud, vaid ka äh, e-, vaid ka erialaorganisatsioonid olid sellest huvitatud oluline on äh, vahendamis, äh, vahendust äh, rohkem kasutada, e, kui vahendusmenetluse kasutamine on kohustuslik, siis kasutab seda järjest rohkem inimesi, seda, seda tuntakse paremini ja seda soovitakse ka tulevikus rohkem kasutada. praegu on meil juba ähm, üheksakümmend tuhat äh, menetlust. Äh, tulevikus me arvame, et äh, meil saab aastas olema rohkem kui kuussada tuhat menetlust. Itaalias on tõesti väga head ko-, kogemused vahendusmenetlusega, enamasti kasutatakse, kõige rohkem kasutatakse seda telekommunikatsiooni vallas, loomulikult tuleb vast-, mm, tutvustada ka neid klausleid, mis tuleb lepingutesse lisada äh, selle tulemuseks on see, et äh, neid süsteeme hakatakse veel rohkem kasutama ja tarbijad tunnevad neid paremini. Äh, peavad olema olemas ka vastavad reeglid ja ka maksundust puudutavad reeglid, mis muudavad ja äh, samuti reeglid, mis muudavad, muudavad vahendustulemuse õiguslikult siduvaks. Uh, aitäh! aitäh selle huvitava sõnavõtu eest. aitäh selle eest, mis te rääkisite Itaalia kohta ja selle kohta, kuidas muuta see mehhanism kohustuslikuks. nüüd on meil võimalik kuulata ka teisi sõnavõtte sest siin on mitmeid äh, tarbijaasutuste ja tarbija, tarbijaorganisatsioonide ja ka Euroopa Parlamendi fraktsioonide esindajaid ning enne kui ma annan äh, teile sõna, enne annan ma juhatamise äh, tagasi härra Haaberile, kes juhatab küsimuste ja vastuste vooru, kuid ma selgitan teile Äh, ma selgit-, äh, selgitame siis seda, kuidas toimub küsimuste-vastuste voor, kuid äh, tuleviku ootused jäävad teise paneeli. aitäh, mina tunnen kõiki siin viibivaid parlamendiliikmeid, aga enne, kui ma hakkan sõna andma, tänan ma John Tallit ja proua Kogit, kes peavad nüüd minema eelarvet kaitsma ja teadusuuringutest rääkima, aga suur aitäh teile selle algatuse eest ja suur aitäh, et täna siia tulla äh, saite. kuid äh, Ungari minister on veel siin ja seetõttu on teil äh, võimalus tema käest ka küsimusi küsida ja ta ilmselt vastab. ning kõigepealt annan ma sõna Euroopa Parlamendi fraktsioonide liikmetele kes tõenäoliselt äh, tahavad äh, debatti panustada, kuid mul on hea meel ka selle üle, et äh, ülejäänud auditooriumis on inimesi, kes ka tahavad sõna võtta ja seda nad ka saavad. aga Euroopa Parlamendi liikmed saavad sõna enne. ma tunnen küll kõiki, aga ma ei näe kõiki siit, nii et ma pean mõned, mõnele inimesele andma sõna numbri järgi ma olen sunnitud ütlema numbreid ja kõigepealt siis äh, parlamendiliikmed. ja küsimused ei tohiks olla pikemad kui kaks aast-, äh, kaks minutit, nii et me paneme jällegi kella käima. aitäh ähm, pärast seda esimest mm, osa ma märkan, et kõik on nõus sellega, et tarbijaid tuleb paremini kaitsta, see on väga hea. ma, ma öö, konstateerin ka, et liikmesriikides on väga erinevaid mehhanisme selleks ja kolmas asi, sisuliselt tuleb tulevikus teha tööd, ehkki me räägime tulevikus teises osas, menetlustega, mis üksteist täiendaks nii et ei ole ühte äh, peamist lahendust ja neljas äh, asi, see on kõige keerukam, et kui me räägime kollektiivsetest äh, ka-, kaebustest, igaüks muidugi mõtleb selle all seda, mida ta ise tahab mõelda, mõtleb oma hirmudele, siin on loomulikult erinevaid võimalusi ja meie peame kaaskodanikele tagama selle, et definitsioonid oleksid läbipaistvad ja see, mida äh, siin erinevad sõnavõtjad rääkisid, muuhulgas parlamendi ähm, liikmed, on see, et äh, endiselt on definitsioonide osas segadus. ma arvan, et äh, siseturu ja tarbijakaitsekomisjon mm, peab hoolitsema selle eest, et me jõuaks äh, nii kaugele, et äh, kõigil oleks äh, sellest kasu ja et äh, olukord ei muutuks üldiselt halvemaks. ma siin viitan sellistele kollektiivset kaebuste võimalustele riikides, mida me kõik teame ja kus neid probleeme, kus neid süsteeme on muudetud, nii et ärgem tehkem neid vigu, mida teised on teinud, sest teised on pidanud oma süsteeme reformima ma arvan, et äh, aeg äh, on nüüdseks äh, küps selleks, et Euroopa Liidu õigusakte üldiselt läbi vaadata ja ma arvan, et me oleme jõudnud nii kaugele, et me võiksime tõesti erinevaid muudatusi teha, ma tänan kõnelejaid selle eest, et nad on rääkinud erinevatest kogemustest, mis praegu Euroopa Liidus olemas on. Uh, aitäh, härra Sõven, proua Areti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για τα πολύ... Aitäh, ma sooviks tänada meie esinejaid nende väga oluliste tai-, e, andmete eest, mida nad on meile andnud, ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles proua Pompei, e, ta pa-, palus vabandust sellepärast, et ta räägib itaalia keelt. ma saan aru, et äh, ta seda tegi, aga ma arvan, et ta ei pea vabandama, sellepärast et me ju äh, elame mitmekeelses Euroopas, meil on väga head tõlgid, kes meid aidavad, mm, aitavad meie töös ja kõigi meie keeled on osa meie kultuurist ja ma tahaks öelda ka seda, et äh, väga oluline on äh, piiriülestes äh, vaidlustes ka keele küsimus. ma kohe lõpetan, sellepärast et eelmistel äh, kohtumistel olete te mulle piisavalt sõna andnud, ma tahaks öelda, et oluline on kollektiivsete kaebuste esitamise võimalus ja need küsimused on tõesti äärmiselt olulised. tegemist on priori-, teed see teemaga selleks, et äh, kaitsta tarbijate õigusi? Äh, ma olen täiesti nõus äh, härra Grechi raportiga, ma olen nõus kõigega, mis ta ütles ja ma tõesti väga hindasin ka proua Wallise raportit. suur aitäh teile ja ma annan külalistele ja saadikutele, kes eelnevalt rääkisid, võimaluse uuesti kõnelda, aga härra Fisson võib-olla Äh, saab meile rääkida ka üle-euroopalise äh, süsteemi keelte küsimusest. aga kõigepealt äh, ma tahaksin teada, kas on veel parlamendisaadikutest kolleege, kes soovivad sõna saada. kui ei, siis meil on siin kaks härrasmeest, kes soovivad sõna. sada viiskümmend kolm, teie saate hetkel sõna ja pärast seda sada üheksakümmend kuus ma äh, vabandan, et ma teid numbrite järgi kutsun, aga äh, me ei tea mm, teie nimesid. Öelge palun, mis teie nimi on ja kust te tulete, palun. kõigepealt sada viiskümmend kolm. aitäh, et te mulle sõna andsite. minu nimi on Michelle Astrük, ma esindan Euroopa eh, Energiavahendajate eh, Liitu ja mina vahendajana EDF-i firmas tahaks rääkida mm, sellest teemast ja ma olen väga äh, rahul selle üritusega. ma, mind huvitaksid väga need äh, probleemid, millest rääkis Monika Gaudians. meil on kindlasti vaja parandada tarbijate teavitamist ja äh, ettevõtete poolt loodud vahendajate roll, tuntust ja nende teistel vahendajatel on palju laiem roll, mina tahaks aga rääkida sellest, kui head tööd on energia, energeetikasektoris tehtud juba mm, mõnda aega, meie tähtajad on väga lühikesed, meil on võimalus, väga oluline on see, et meil kahe kuu jooksul oleks võimalus tarbijale vastata, me, see on meie jaoks äärmiselt oluline ning teine väga oluline asi on see, et tarbijad oleksid rahul. meile tundub oluline see, et vahendajad seda rolli suudaksid täita ja et nad suudaksid leida selliseid lahus, lahendusi, mis, millega tarbijad rahul oleks. ja ma tahaks öelda ka, et me teeme tööd erinevate vahendus võimalustega energeetika valdkonnas äh, kooskõlas vastava direktiiviga äh, ja me teeme koostööd ka riigi poolt äh, ametisse pandud vahendajatega selleks, et tagada tarbijate kõige parem kaitse. suur aitäh selle väga praktilise kogemuse näite eest ja juba varem öeldi, et energiavaldkonnas on ja telekomi valdkonnas on väga häid näiteid teema kohta, mida me arutame Ehm, niisiis eh, suur aitäh teile ja nüüd siis palun härrasmehe number sada üheksakümmend kuus ja tundub, et on veel keegi, kes sõna soovib. number kaheksakümmend viis. aga kõigepealt saab sõna number sada üheksakümmend kuus. ma väga vabandan selle numbrisüsteemi pärast. Eh, järgmisel korral me paneme teie nimed kaardile. aitäh, härra juhataja. minu nimi on Federico Fabiano ma esindan äh, garant-, tagatisasutust ähm, kommunikatsioonisektoris Itaalias e meie ülesandeks on samuti ähm, vaidluste lahendamine elektroonilise kommunikatsiooni valdkonnas. ma kuulasin huviga seda arutelu, ma räägiks mm, teile, et millised on meie kogemused, meil oli viimasel kahel aastal seitseteist tuhat juhtumit, enamus juhtumitest, mis Itaalias praegu alternatiivselt lahendatakse, on meil meie Äh, lahe, meie juhtumitest äh, seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti lahendatakse edukalt, sõltuvalt sellest, et millise lahenduse variandi äh, tarbija valib, esimene on pariteetne vahendamine meil on vahendusmenetlus, mis kus lahendatakse ettevõtjate ja äh, erinevate tarbijakaitseorganisatsioonide tülisid ja kui tegemist on tõesti sellise pariteetse vaidluste lahendamisega, siis seal on äh, tõesti edukusprotsent üheksakümmend viis. Itaalia äh, vahendajatel on mängida väga oluline roll ühiskonnas. meil on ka piirkondlikud kommunikatsioonikomiteed ja nende puhul on menetlus täiesti tasuta ning kolmas variant on pöörduda kaubanduskotta ja seda, sellest rääkis just kolleeg Pompei ning veel üks e-, eripära. meil on olemas ka teine aste, kui esimeses astmes ei ole vaidluse lahendamine õnnestunud kõiki neid äh, elemente oleks võimalik äh, ka Euroopas äh, süsteemi üle kanda, kusjuures kõik osapooled saaksid suurema sõltumatuse ja oleksid üksteisega paremini ühendatud. sellised võrgustikud võiksid tekkida ka Euroopa Komisjoni toetusel, kui tegemist on piiriüleste vaidlustega ning viimane asi, me peaksime looma kvaliteedimärgi selles äh, sektoris. Äh, me peaksime looma sellise kvaliteedimärgi, mis sisendaks tarbijatele usaldust äh, ja kus, milles ja sellesse võrgustikku võiksid kuuluda kõik vastava valdkonna osalised. ma tulin teile aja osas kõvasti vastu, sest teie jutt oli nii huvitav ja pakkus huvitavat äh, mõtteainet ning mis puudutab teie viimaseid märkuseid, siis võin teile kinnitada, et me oleme juba loonud äh, töörühma digitaalmajanduse uurimiseks. ja me räägime seal ka kvaliteedimärgisest ja tarbijate rahulolust. nii et äh, kindlasti saab teie kogemusi ka selles töös kasutada. nüüd suur aitäh Äh, ma annan hiljem sõna ka professor, professor äh, Terrinile ja tervitan äh, Jacqueline Mainerit, kes on komisjonis tarbijakaitse direktoraadi direktor. ja tema peab vastama väga keerulistele küsimustele, mida ma küsin hiljem, aga nüüd saab sõna isik istmelt kaheksakümmend viis. mina olen Hubert von Breiner ma olen Hollandist, ühtlasi olen ka number kaheksakümmend viis. ja äh, ma tahaksin rääkida VKE-dest, keda meie riigis on palju, aga kõigepealt äh, ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et see tippkohtumine on korraldatud ja Euroopa Komisjoni äh, nende dokumentide eest, mis komisjon on esitanud ja mille sisule me tegelikult siin vastame. ma ei hakka Hollandi süsteemi pikalt tutvustama sellepärast, et eh, Peeter Mürkens eh, räägib sellest hiljem nagunii. ma tahaksin hoopis esitada küsimuse eh, konsultatsioonidokumendi kohta. dokumendis on toodud ära mitmed põhimõtted ja alused, kus tuuakse ära ka protsent. näiteks öeldakse et, et nelikümmend protsenti eraettevõtjatest jaekauplustest ei ole kuulnud äh, see, sellest äh, mehhanismist. ja lõiges kaks, lõikes kakskümmend räägitakse sellest, et väga väike protsent äh, jaemüüjaid kasutab seda mehhanismi ning lõikes kakskümmend kaheksa öeldakse, et ainult kuuskümmend kaks protsenti mehhanismidest on kättesaadavad ka välismaistele tarbijatele. kuidas me need protsendid saame? kuuskümmend kaks või nelikümmend protsenti on selline protsent, mis võiks olla väga hea tulemus või ka väga halb. oleneb, millega võrrelda. ettevõtlus, ettevõtlussektoris öeldakse, et praegu me oleme punktis A, meil on tarvis jõuda punkti B ja on tarvis välja arvutada, palju raha selleks läheb. kuidas meie saame realistlikud eesmärgid paika panna? aitäh, väga tore, et paneelile esitatakse nüüd ka raskemaid küsimusi. nüüd annan ma sõna kolleegile, keda ma ei pea numbrit pidi nimetama, äh, sest äh, tunnen teda hästi. kõigepealt aga tänan äh, Benedikti, kes on meie komisjonis sageli kohal. ning ma tervitan sind ja arvan, et sinu komisjon teeb ilmselt samuti varsti raporti, nii et palun, sul on sõna. aitäh! minu nimi on Benedikt Friedespiel ja ma ei kõnele täna äh, Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni nimel, sest ka seda tehakse minu eest hiljem. aga ma tahaksin rääkida Taani ja Tarbijate Nõukogu nimel. ja kõigepealt ütlen ma et äh, ma tänan Sanko peadirektoraati selle eest, et nad on tõstatanud selle olulise küsimuse, mis on ühtlasi ka väga huvitav, meie kõigi jaoks väga tähtis. ma arvan, et äh, tarbijatele tuleb ühisturul jätkuvalt anda suuremat kindlustunnet sest see, et kaebusi praegu piisavalt käsitleda ei ole võimalik, ongi ju tervi-, tekitanud tarbijate vastuseisu ühisturule. tahaksin öelda, et alternatiivne mehhanism tähendab mitmeid erinevaid asju ja praegu me mõnikord räägime sellest nii, nagu oleks see mehhanism igal pool ühesugune, kuid see ei ole tõsi. alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism on ükskõik milline mehhanism, mis eelneb kohtumenetlusele ning eh, tarbijate koht, tarbijate käest olen ma küsinud erinevaid küsimusi. ja saanud aru, et eh, see, milline mehhanism või süsteem toimib, sõltub tegelikult riigist, kus seda kasutatakse. ma olen käinud mitmetes Ida-Euroopa riikides ja seal töötanud ning eh, olen kuulnud äh, sealsete riigijuhtide ja asutuste väited, et komisjoni juhiseid ei pea järgima, sest need on ainult juhised. ma arvan, et Euroopa Liit võiks eh, siinkohal käituda natuke karmimalt, et eh, selliseid argumente enam kuulama ei peaks. mina olen pärit riigist, kus on väga hästi toimiv alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism, mille käigus eh, juba kolmkümmend viis aastat käsitletakse erinevaid kaebusi. Need süsteemid ei kuulu riigile Need äh, hõlmavad erinevaid valdkondi. aga lisaks on meil ka olemas Taani Tarbijate Nõukogu poolt äh, loodud äh, mehhanism, mida saavad kasutada väga erinevad ettevõtted, kauplused, hotellid, ükskõik millised ettevõtted ja see on väga hästi toiminud. Need on siis mehhanismi üheks pooleks, teisel pool on tarbijad ja kolma, kolmanda külje peal kohtunikud ning äh, tarbijad tõesti usaldavad seda süsteemi ja seetõttu ma tahaksin, et te äh, vaataksite põhjalikumalt üle olemasolevad süsteemid, äh, mis juba hästi toimivad ja mida tarbijad usaldavad, aitäh! aitäh, Benedikt, ka sulle! tegemist on väga praktilise sõnavõtuga, aga varsti on tulemas ka Taani eesistumine ja võib-olla saab, ähm, saame veel komisjonilt äh, uusi äh, juhiseid äh, või uusi teatiseid, mille alusel, ähm, mis juhatab sisse Taani eesistumise ja Taani siis saab eesistujana sellega tegeleda me võtame veel kaks lühikest sõnasoovi ja siis me läheme tagasi paneeli liikmete juurde. mina olen äh, Hispaania tarbi-, äh, tarbijate õiguste, äh, tarbijakaitseõiguste esindaja ja ma tahaksin öelda, et suured süsteemid tihti näiliselt toimivad hästi, kuid tegelikult nad ei toimi üldse. meil Hispaanias on suur süsteem ja vana süsteem, mis on osaliselt toimiv. hea osa on see, et see süsteem on siduv, et kui otsus on tehtud, siis see on õiguslikult siduv kuid kahjuks on selle kasutamine vabatahtlik ja see on probleem, sest ettevõte võib keelduda seda mehhanismi kasutamast. kui see oleks kohustuslik, siis ei oleks mingit probleemi. peale selle peavad kõik süsteemid olema piisavalt rahastatud, seda muidugi on kõik maininud, aga kõige olulisem on kohustuslikkus. nagu enne juba räägitud, on mõned, on meil Hispaanias äh, mõned äh, mõned sellised äh, vahekohtumenetlused, äh, kus tegelikult ei ole võimalik tulemust äh, saavutada, sest mõnikord on menetluse läbiviijaks ja osaline ise, mis on absurdne. Teie taga istub veel üks daam, kes soovib sõna ja teie olete ka viimane kõneleja esimesest paneelist. aitäh! Brita Kuugelmann Rootsi äh, tarbijavaidluste lahendamise nõukogu esinaine, räägin äh, eesti keel, äh, räägin rootsi keeles, sest meil on tõlge. Thank you and thank you for, tack för att jag har fått komma hit. aitäh, aitäh, et ma siin osaleda saan, Rootsis on meil juba pikka aega olnud vastav süsteem, me alustasime juba kuuekümne kaheksandal aastal sellele, meil on kakskümmend kaheksa kohtunikku, mina olen üks nendest kohtunikest, kes äh, vahendussüsteemis äh, töötavad, igal aastal lahendatakse rohkem kui kümme tuhat äh, konflikti ja väga huvitav on kuulda, et millised mehhanismid on teistes riikides, sest et lahendused erinevates riikides on tõesti väga erinevad. härra Frisson ja proua Pompei rääkisid sellest, et oluline on usalduse kaitse Re-, Rootsis ähm, kui ettevõtja kaevatakse kohtusse, siis ähm, on see menetlus avalik. mina ka olen kuulnud, et paljud ettevõtjad ei, ei sooviks seda süsteemi kasutada, aga Rootsis äh, otsustab tarbija selle, et äh, kas äh, ta esitab kaebuse ettevõtja vastu või mitte ja Rootsis on meil juba pikka aega olemas kollektiivsed kaebused ja seni saab ainult tarbijate ombudsman seda süsteemi kasutada aga eelmisel esmaspäeval langetasime me otsuse ühes kollektiivse kaebuse asjas ettevõtte vastu, mis, kütteettevõtte vastu, kus, kellel oli lepingutes Äh, õigusvastaseid punkte ja me käskisime sellel ettevõtjal tagasi maksta raha nendele tarbijatele, kellel oli juba sõlmitud lepingud temaga. suur aitäh ja suur aitäh selle eest, et meenutasite meile, et termin ombudsman on tegelikult rootsi keelest pärinev termin ja mida nüüd kasutatakse laialt ähm, äh, igal pool. annan nüüd sõna äh, Monika Jänile, Franci Fantsioonile ja proua Pompeile, kui nad soovivad ning siis on veel inimesi, kes soovib kindlasti mõned omapoolsed kommentaarid veel teha. meil on veerand tundi veel kohvipausini aega ja ma arvan, et see veerand tundi saab olema väga huvitav. kõigepealt annan sõna Monikile suur aitäh, ma teen väga lühidalt äh, viimane märkus, mis puudutab ombudsmani kohta, tegemist on terminiga, millel on väga konkreetne äh, tähtsus äh, Skandinaavia mudelis ja seda on kasutatud erinevates tähendustes tegelikult ka teistes Euroopa riikides. see on väga oluline mõiste, see on seotud konkreetsete pädevustega alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismis ja ma tahaksin öelda ka seda, eh, et eh, meil on vaja eh, komplementaarsust me peame leidma eh, konkreetse ja vajaliku maatriksi ja selleks tuleb eh, erinevates valdkondades eh, palju ära teha, kas siis kohtuvälises, nii kohtuvälises valdkonnas kui kohtuvaldkonnas, selleks, et tarbijate huvisid paremini kaitsta. me ootame pikisilmi, mida komisjon ütleb kokkuvõtlikult analüüsi ja arutelu kohta, mis eelnevalt sellel teemal käis. suur aitäh! härra Frison, palun. aitäh, et te mulle veel veidi kõneaega annate, ma tahaksin äh, tulla tagasi kahe asja juurde äh, lõppenud arutelus. esimene puudutab äh, seda, et avalikkus peab olema võimalikult hästi teavitatud sellest, et alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem on olemas, et peab olema teada, et ähm, tegemist on professionaalidega, et tegemist on tarbijakaitseorganisatsioonidega ning võimalikult äh, hea teavitamine, äh, selliste süsteemide loomine seal, kus neid veel ei ole, äh, see sõltub poliitilisest tahtest, mis peab olema nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriigi tasandil ja tõestuseks äh, ma tunnistan, et mõningates riikides ja ma räägin siin nüüd Prantsusmaa kogemusest, on kohu-, olemas kohustused, mis on juurutatud ja mis puudutavad professionaalne, et nad peavad lepingus nii ta-, äh, kindlustuslepingutes kui ka pangakonto väljavõtetes viitama sellele, et on olemas alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism. see on äh, suhteliselt lihtne äh, teavitusvahend, mida on kerge juurutada. et see on tõesti äh, juba iseenesest suur samm edasi. nii et tegemist on kollektiivse vastutusega ja ma sooviksin kõiki üles kutsuda, et te ei kõhkleks, äh, kui ja kasutaksite võimalikult äh, täielikult ära kõiki vahendeid, mis viiks selleni, et alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid muutuksid üldiselt kasutatavaks. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Pompei. Äh. aitäh. mis puudutab konfidentsiaalsust, see on üks viimastest teemadest, mida äh, räägiti, siis mina pean seda oluliseks, eelkõige ettevõtjate jaoks. tegemist on ka sellise tagatisena toimiva elevendiga, et ettevõtja võiks äh, siiski olla motiveeritud kasutama seda äh, vahendusmenetlust, sest konfidentsiaalsuse aspekt võib siiski tagada selle, et kergemini kasutatakse äh, vahendust, sest ettevõtja ei karda äh, seda. ja veel üks asi, miks ettevõtjad ei kasuta seda instrumenti, nad ei kasuta seda sellepärast, et nad ei tunne seda. vähemalt äh, on see see järeldus, milleni meie oleme jõudnud. Nad ei tunne seda instrumenti, nii et me peame tõesti hoolitsema vastava kultuuri loomise eest, et äh, me ei pea mitte üksnes loo-, mm, hoolitsema selle eest, et see süsteem oleks äh, kohustuslik, mis meil varsti nii on, vaid me peame äh, hoolitsema ka teavitamise eest, me peame oma ettevõtjatele selgeks tegema, et mis asi see vahendusmenetlus on, mis on selle eelised, mida, millised võimalused kaubanduskodades on, kes on need vahendajad, E, millised on nende ülesanded ja nii edasi. ja viimane asi, tarbijakaitseorganisatsioonid. E, siin telekommunikatsiooni valdkonna esindaja viitas sellele, Itaalias on meil väga olulisi kogemusi juba kogutud. ma kujutan ette, et ülejäänud Euroopas on ka asi nii, et et selles valdkonnas kehtestati vahendusmenetlus just esimese, esimesena aitäh uh,. We... enne kui ministrile sõna annan, annan sõna Evelinile, kas te soovisite ka kommenteerida uh, kuuldut? ma tahaksin moderaatorina tänada kõiki sõnavõtjaid väga hea panuse eest arutelusse erinevatest liikmesriikidest. sõnavõtjad ütlesid, et erinevates liikmesriikides on erinevad äh, süsteemid äh, ja erinevad süsteemid äh, on erineva kvaliteediga, töötavad erinevalt. ma arvan, et kõik need erinevad süsteemid on esile toodud Eh, Euroopa institutsioonid on ehm, teinud eh, uuringu, mis toovad esile kõikide süsteemide puudused eh, ja head küljed, mida kasutada on võimalik, see on iseenesest hea samm edasi. paindlikkuse teemat tõstatati siin ka, on teatud küsimused, mida järjest ja järjest tõstatatakse ja korduvalt arutatakse, näiteks teadlikkuse puudumine Äh, siin oldi äh, ühel meelel, aga on veel äh, teemasid, mille osas ei olda niivõrd, niivõrd ühel meelel, näiteks konfidentsiaalsuse küsimus. siin oli Rootsi näide selle kohta, kus ettevõtted peavad austama, kus öeldi, et ettevõtted peavad kindlasti austama nende ähm, otsustustegemise asutuste otsuseid ja ma tahaksin öelda, et väga huvitav on selle taustal eh, oodata seda, mis eh, järgneval eh, paneelil räägitakse. nii. Ehm, ja praeguse osa lõpuks annan sõna härra ministrile suur aitäh äh, selle võimaluse eest siin rääkida ja kuulata ära äh, need äh, väga erinevad sõnavõtud, mis meil siin täna olid. ma arvan, et ääretult oluline on panna paika sellised soosivad tingimused ja soosiv raamistik. seda ma oma esialgses sõnavõtus ka ütlesin olles ära kuulanud need märkused ja küsimused, mis siin kõlasid, siis ma arvan, et seda on vägagi vaja meil on vaja eh, soosivaid eh, tingimusi, soosivat raamistikku eh, selleks, et hea alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism paika panna. ma tahaksin mainida kahte asja, mis minu arvates on selles arutelus ääretult olulised. kõigepealt teadlikkuse tõstmine selle mehhanismi osas ma kuulasin siin väga paljusid kõnelejaid, kes kurtsid sellega seoses äh, ja ma arvan, et me peaksime tegema rohkemat kui lihtsalt inimesi teavitama, et jah, selline võimalus on olemas, meil on vaja süstemaatilisemat äh, lähenemist sellele küsimusele. Ähm, aga kuidas seda täpselt teha, on, on äh, oluline küsimus. teine asi, mis on väga oluline minu arvates, on see, et me tagaksime selle mehhanismi, selle süsteemi kvaliteet. olles ära kuulanud äh, need väga paljud sõnavõtud, kus räägiti erinevatest vormidest, eh, siis eh, on selge see, et see süsteem on oluline nii tarbijatele kui ka kauplejatele. väga oluline on see, et eh, see alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism oleks hea kvaliteediga. meil on vaja saada oleva rahaga teha võimalikult hea töö selge on see, et see alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism äh, maksab raha, me peame sinna raha suunama ja kui me seda raha sinna panema, siis me peame tagama selle, et äh, see, mis äh, me teeme selle rahaga, oleks võimalikult hästi toimiv. ja ma tahaksin lõpetuseks juhtida teie tähelepanu ühele asjale mina olen, esindan siin Majandusministeeriumi ja seetõttu ma ei esinda siin ja ei näe mitte ainult tarbija poolt, vaid ka seda poolt, mis puudutab ettevõtjaid ja teenusepakkujaid neid ettevõtteid, kes tooteid toodavad. ja ma tahaksingi teile südamele panna, et vaadake mõlemat osapoolt. hea vaidluste lahendamise mehhanism peaks tooma kasu mõlemale poolele. siin kuulamisel inimesed keskenduvad esmajoones just tarbijakaitsele, see kõik on väga hea, aga ma tahaksin teile panna südamele selle, et palun palun äh, mõelge mõlema poole peale, mõlema osapoole peale, sest et nagu ma ütlesin, siis hea alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism äh, teenib mõlema osapoole äh, huvi, huvisid. aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et meil on olnud väga huvitav ähm, arvamuste vahetus, esimene osa sellest. Äh, suur aitäh kõigile, kes sõna võtsid. nüüd äh, on meil plaanis kohvipaus ja mul on väga hea meel äh, teile öelda, et äh, härra John Daly on siia organiseerinud ka puuvilju. et te mm, saaksite ka puuvilju süüa Äh, tavaliselt meil kohvipause äh, pealelõunastel koosolekutel ei ole, tegemist on äh, eriolukorraga siin, väga positiivse eriolukorraga. ja siis palun, praegu on kohvipaus ja enne kui me läheme, siis palun suur aplaus kõigile meie kõnelejatele. uh,. suur aitäh kõigile, et te nii uh, õigeaegselt uh, siia saali tagasi tulite. Uh, ma loodan, et te nautisite neid puuvilju, mille volinik meisse organiseeris ja kui neid üle jääb, saate võib-olla mõne apelsini või õunaga kaasa võtta, meenutamaks seda suurepärast koosolekut siin. aga nüüd liigume edasi järgmise osa juurde meie kõrgetasemelisest kohtumisest ja nüüd annan juhtimise üle proua Jacqueline Mainarile kes esindab DG Sankot. okei okay, uh,, thank you very much suur aitäh, lugupeetud esimees ja mina tahaksin omalt poolt tänada parlamenti selle uh, kohtumise kokkukutsumise eest eh, ja tänan ka teid kõiki. Eh, mind siiralt rõõmustas eh, see, mida siin täna kuulsin ja mida konsultatsiooni käigus teada sain. ma sain hiljuti kakssada vastust konsultatsiooniprotsessi raames ning ja me teame, et infot tuleb järjest juurde meile teise osa eesmärgiks on äh, vaadata, kuidas liikuda edasi selle alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi äh, küsimuses. ja esimene pool arutelust, mis just läbi sai, on väga hea äh, aluse pannud meie nüüdseks aruteluks. nagu Evelin just ütles, siis üks asi, mis esile tõusis nendest sõnavõttudest oli see, et olemas on juba väga palju erinevaid äh, Äh, äh, neid erinevaid äh, vaidluste lahendamisi, vaidluste lahendamise mehhanisme ähm, ja ma arvan, et peamine väljakutse, mis meil on tööga edasiminekul siin vallas, on see, et me Äh, hoiaksime alles selle, mis on praeguseks juba väga hästi paika pandud, mis äh, toimib. kui midagi katki ei ole, ei ole vaja seda ka parandada. kõik, mis praegusel hetkel hästi toimib, on midagi, mille me kindlasti tahame alles jätta, toimima jätta. ma olen nõus äh, nendega, kes ütlesid oma sekkumites seda, et kõigele vaatamata on põhikriteeriumid äh, põhimõtted, äh, millele alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismid peaksid vastama. me peaksime need äh, paika panema. me peame tegelema ka keerulise, keeruliste küsimustega äh, ja enamik neist kerk-, kerkis esile ka eelnevas arutelus, äh, näiteks see, kas äh, see äh, mehhanism peaks olema kohustuslik või vabatahtlik, kas otsused, mis selle mehhanismi raames vastu võetakse, on siduvad osapooltele või mitte, kuidas parandada teadlikkust mitte ainult tarbijate hulgas, vaid ka jaeettevõtete hulgas ning millised on need konkreetsed probleemid, mis võivad esile kerkida piiriüleselt, me teame, et keel on üks probleem, see on on ilmselge, aga millised on veel probleemid, mis võivad piiriüleses kontekstis esile kerkida ning eh, eh, üks küsimus, mida me küsisime, aga millele vastust ei ole saanud, eh, on see, et Äh, milline on äh, veebipõhine online ähm, vaidluste lahendamise mehhanismi eripära, äh, mida me siinkohal arvestama peame. ma loodan, et järgmise pooleteise tunni jooksul antakse nendele küsimustele vastused. Ähm, siin on täna väga austusväärsed kõnelejad. annan kõigepealt sõna Sandra Kalnietele, kes on Euroopa Parlamendi saadik ja kes on IMCO komisjoni liige ja tema oli väga olulise arvamuse äh, koostaja, mida täna hommikul ka hääletati äh, ja selles äh, arvamuses oli ka alternatiivsel vaidluste lahendamise mehhanismil väga suur roll mängida. palun, teil on sõna. suur aitäh, kallid kolleegid, kallid osalejad, täna meie komisjon toetas kolme dokumenti, mis puudutavad äh, ühisturu äh, küsimust ning äh, mina olen teinud tööd partnerluse küsimuses ühe ühisturu vallas. meil on olnud komisjoni poolt tehtud ettepanekud ning Äh, fraktsioonid äh, toetasid äh, ühte tegevust, ma räägin nimelt alternatiivsest vaidluste lahendamise mehhanismist ja see on nüüd üks viiest kõige olulimise, olulisemast prioriteedist ühisturu äh, juhtimise vallas. me ootame pikisilmi seda, et komisjon tuleks välja seadusloomealase ettepanekuga äh, selle mehhanismi vallas sellel aastal ning rõhutame, et äh, see tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta Euroopa alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi puhul on teatud aspekte, mida ma tahaksin rõhutada. me leiame, et mm, kiire ja lihtne ligipääs sellisele mehhanismile, mis on äh, hästi toimiv ja ähm, odav, äh, peaks olema tagatud nii äh, ettevõtjatele kui ka tarbijatele. miks ettevõtjatele? eriti just väikeettevõtjad on sageli Eh, sarnases olukorras eh, eh, vis-a-vis suurte ettevõtjatega kui tarbijadki ning seetõttu on vaja paremat üle-euroopalist raamistikku, mis kehtiks ka väikeettevõtetele. komisjon leiab, et laiaulatuslik üle-euroopaline alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanism peaks hõlmama nii kohalikke kui piiriüleseid vaidlusi ja selline raamistik peaks kindlasti eh, hõlmama ka järjest suurenevat eh, veebipõhist eh, kaubandussektorit ning selle mehhanismi eesmärki tuleks paremini edastada. ma leian, et ettevõtted peaksid omalt poolt püüdma teha kõik selleks, et Eh, teavitada tarbijaid sellest, kas nad on eh, osalised alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismis või mitte. Ehm, ehm, sellised asjad nagu üle-euroopaline veebipõhine andmebaas on oluline, kus eh, kodanikud saavad kontrollida seda, kas teatud ettevõte on selle mehhanismi osa, osaline või mitte, millised on reeglid, mis kehtivad ja nii edasi. ja seetõttu me ootame pikisilmi seda, et komisjon tuleks välja ettepanekuga alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi osas ning et ta võtaks selle võimalikult kiiresti eh, ning et see koda siin võtaks selle ka võimalikult kiiresti vastu. suur aitäh, lugupeetud eh, esinaine! Äh, suur aitäh ja suur aitäh, et te oma äh, sõnavõttu väga konkreetselt esitasite, hõlmates äh, seejuures väga paljusid erinevaid küsimusi. järgmiseks saab sõna härra Loigo Maand, kes Äh, esindab L'Oral gruppi, äh, mis äh, on asukohaga Pariisis ja tema on aktiivselt osalenud Medefi tegevuses, mis on Prantsuse tööstussektori organ. Ähm, ja ta on seal töötanud palju aastaid juba, tema räägib Prantsusmaa kogemusest ja Prantsuse ettevõtete osalusest äh, alternatiivse vaidluste lahendamise äh, mehhanismi paikapanemisel? suur aitäh! Äh, seda küsimust on Medev arutanud väga suure tõsisusega. ma tahaksin kõigepealt öelda, et tarbijate veenmine ja tarnijate veenmine mm, vahendustegevuse puhul kasuks otsustamisel Ähm, äh, on oluline. ma ei hakka kordama seda, mida eelnevad kõnelejad äh, eelmises arutelu osas ütlesid. Äh, ma tahaksin öelda mm, seda, et see süsteem peab olema kiiresti toimiv, see peaks olema tasuta tarbijatele ja neutraalse ko-, neutraalse kolmanda osapoole osalemine tähendab seda, et kõik osapooled saavad juurdepääsu samale infole, ka tehnilisele infole. Prantsusmaal on edumäär umbes seitsekümmend kuni üheksakümmend protsenti juhtumitest väga sageli seda ei öelda, aga asjaolu, et vahendusprotsess võib pakkuda äh, lahenduse, mis on tarbijatele soodne, Äh, on hea, sellepärast et äh, kohtumenetlus võib olla tarbijatele ebasoodne. Äh, vaidluste lahendamine mm, peab kaitsma ka kaubandustegevust kui sellist ning vaba valik on väga oluline. taga, loobumine peab olema võimalik igal sammul ja võimalik peab olema pöörduda kohtu, kohtusse, kui selle kasuks otsustatakse eesmärgiks on see, et see alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism oleks alternatiiviks kohtule ja et kohtusse ei oleks vaja enam pöörduda. meie Prantsusmaal Medefis äh, leiame, et ettevõtjatel ja tarbijatel on tegelikult ühilduvad äh, huvid. Äh, me tahame suurendada ettevõtete enesekindlust äh, ja nende usaldusväärsust, see on konkurentsi jaoks väga oluline. mida me teeme? mida me teeme selleks, et edasi liikuda äh, selle mehhanismi vallas? me keskendume äh, kolmele algatuse liigile. kõigepealt me püüame parandada tarbijatele edastatavat infot ja nende teavitustaset teiseks, äh, me äh, tegeleme äh, selle tegevuse kvaliteedi parandamisega ning kolmandaks, me tahame laiendada geograafilist hõlmatust selle teenuse pakkumisel. mida me teeme? me leiame, et kõik asjaomased eh, osapooled eh, peavad oma osa eh, mängima. Neil on oma osa mängida. Medef avaldas kahe tuhande üheksanda aasta maikuus praktilise suunise vahendustegevuse vallas, mis aitab kaasa alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi väljatöötamisele lisaks on meil vahendajad ja nende rühmitus, kes tulevad kokku selleks, et vahendada parimaid tavasid. kahe tuhande kümnendal aastal Medef pani käima äh, internetiportaali, äh, mis pakub muuhulgas äh, vahendustegevust ja sellega seotud infot Prantsusmaal äh, riiklik nõukogu võttis märtsis kaks tuhat seitse vastu ükshäälselt arvamuse, mis puudutab vahendustegevuste ja alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismi. ja kahe tuhande kümnendal aastal loodi vahenduskomisjon, mille töö algas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, me leiame, et Euroopa Tarbijakeskuste võrgustik ja Finnet äh, mängivad ka olulist rolli äh, tarbijate teavitamisel. ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et väga oluline on avalikustada mm, infot mis on tarbijatele vajalik seoses selle teemaga ja komisjon on siin oluline roll mängida mis puudutab veel tarbijaid, siis meie oleme äh, Medefis võtnud vastu äh, praktilise äh, vahenduse suunised. mis puudutab erapooletust, siis see on väga oluline. me leiame, et me ei tohi segi ajada sõltumatust ja erapooletust Äh, see on ääretult oluline. Äh, sõltumatud vahendajad peavad äh, otse andma aru direktoritele, ta ei tohi ta, ta peab andma teadma igasugusest huvide konfliktist. Need suunised avalt avalikustati, avaldati eh, Medefi poolt eh, kahe tuhande kümnenda aasta septembris. Eh, mis puudutab nüüd järgnevat, siis ma tahaksin öelda, et Prantsusmaal on postiteenused, finantsettevõtted, transpordisektor, Eh, need on sektorid, mille hulgas me seda süsteemi välja arendame eh, vahendajad töötavad suurtes ettevõtetes Prantsusmaal juba ehm, ja me teeme tööd selleks, et ehm, eh, paneme ikka võrgustikke, mis Äh, tagaks selle, e, et hõlmatud oleks ka need VKE-d erinevates piirkondades, kellel ei ole oma sellist äh, vahendus- ja lepitusmehhanismi paigas. ma arvan, et see viimane punkt on väga huvitav. Äh, väga huvitav on kuulata, kuidas sellest mehhanismist on teavitatud tarbijaid ja ka erinevaid ettevõtteid, kuid siia liitub ju ka täiesti uus asi ehk siis äh, te räägite äh, süsteemist, äh, mis hõlmab teatud, teatud territooriumit ja selliseid väikeseid ettevõtteid, mille puhul ei kahand-, ei kohandata sektoraalset lähenemisviisi. sest me teame ju, et ennekõike käib jutt suurtest ettevõtetest, energeetika, telekomi ja transpordiettevõtetest, kus äh, mitmed äh, ettevõtted on ähm, kas esindatud või koondunud äh, suurtesse liitudesse ning siis on teistsugused valdkonnad, näiteks jaekaubandus, kus enamik ettevõtteid on väikesed ja regulat-, reguleeritust on palju vähem kui suurettevõtete puhul. ja ähm, bürokraatiat on suures sektoris muidugi palju vähem kui väikeses aga nüüd äh, kuulame me Euroopa Parlamendi liiget, äh, kes on õigusasjade komisjoni aseesimees, härra Baltasaari. aitäh alternatiivse äh, vaidluste lahendamise mehhanismi eelised on väga selged ja nagu me nägime, on paljud nendest süsteemidest äh, toonud enda kaasa eeliseid, näiteks et äh, vaidluste lahendamise aeg on lühenenud, et ähm, võimalik on kiire lahendus äh, madalate kuludega. ent hoolimata sellest on teadlikkus, et sellised süsteemid olemas on, endiselt väga piiratud. ja me peaksime tarbijate tähelepanu juhtima selliste süsteemide olemasolule, sest muidu peavad nad kandma kohtuasjadega seotud kulusid. me peaks äh, hoolitsema selle eest, et alternatiivset vaidluste lahendamise äh, äh, korda tutvustatakse ettevõtjatele ja tarbijatele ja selleks saavad tarbijate kaitseorganisatsioonid palju ära teha. tarbijate jaoks on olemas ta Euroopa tarbijakaitsjate võrgustik, mida võiks kasutada platvormina selleks, et levitada parimaid tavasid. võrgustikul võiks olla vastav andmebaas, võrgustik võiks andmeid koguda ja edastada neid kolmandatele osapooltele ja võiksid, võiks toimida ka selles suunas, et kõrvaldada tõkkeid, eelkõige keelelisi tõkkeid. alternatiivsetel vaidluste lahendamise süst-, mehhanismidel on eelised kohtusse pöördumise ees, aga tõhus ja tõhus süsteem hoolitseb selle eest, et kohtusse ei pöörduta nii kergeskäeliselt. vaid ainult siis, kui näiteks, kui keegi tahab ära kasutada asjaolu, et kohtuasjad kestavad reeglina väga kaua. aga vaja on loomulikult äh, hästi ettevalmistatud äh, äh, vahendajaid, vaja on kehtestada reeglid, avalikkust tuleb teavitada, et milline on pakutavate teenuste kvaliteet. ning äh, osapooli tuleb innustada otsima uusi võimalusi ja kasutama uusi võimalusi, kui neil on vaja oma probleeme lahendada. kui see ei ole võimalik, siis minnakse asjaga kohtusse ja, ja kohtunik saab otsustada, kas on üritatud eh, menetlust eh, rahumeelselt lahendada või mitte. täiendavat, täiendava alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi võiks eh, Mm, kehtestada ka kollektiivsete kaebuste jaoks, eriti nende riikide puhul, kes äh, mõni aeg tagasi alustasid äh, poliitilist arutelu äh, kollektiivsete kaebuste teemal. on ka teisi mudeleid, kus kasutatakse näiteks kolmanda isiku kaasamist, kes peab üritama leida lahen-, rahumeelset lahendust. ka see võiks olla igati mõistlikuks äh, lahenduseks ja siis on ka pariteetne vahendamine. ka see võib olla alternatiiv, alternatiiviks, kus ühel poolt on vastamisi kodanik ja teiselt poolt äh, ettevõte ja mõlemad lepivad kokku, et nad üritavad leida rahumeelset lahendust, sellel on omad eelised ettevõtjale annab pariteetne mudel äh, võimaluse äh, lahendada väga palju äh, juhtumeid, mis muidu läheks kohtusse ja teisele poolele mm, on eeliseks see, et tarbijat võib esindada tarbijakaitseorganisatsioon ja siis ta ei, ei oleks sellises äh, ebasümmeetrilises rollis, kui, kus ta oleks, kui ta oleks äh, kohtus vastu, vastamisi e-, suure ettevõttega näiteks. alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid mängivad suurt rolli, kui tegemist on elektroonilise ähm, teabevahetusega, elektroonilise äh, ärikommunikatsiooniga äh, me teame, et äh, praegu on võimalused väga piiratud, aga elektroonilise äh, kommunikatsiooni areng äh, sõltub tarbijate usaldusest. kui tegemist on nii-öelda patoloogilise faasiga ettevõtte ja tarbija suhetes ja kui selles faasis ei ole olemas piisavat usaldust, siis võib sellel olla vastav, vastav tagajärg. meil on vaja võrgustikke, mis äh, muudaksid võimalikuks äh, vaidluste lahendamise elektroonilisel äh, teel, nii et meil oleks vaja elektroonilist alternatiiv, vaidluste alternatiivse lahendamise mehhanismi, see täiendaks äh, teisi süsteeme, mida me tunneme, me soovime tagada head tarbijakaitsetaset ja me soovi, soovime, et oleks tagatud õiguste kaitse ka mm, piiriüleselt, me soovime tarbijaid kaitsta, meil on vaja instrumenti, mida igal pool kohaldatakse ühtemoodi, isegi kui tegemist on vabatahtliku öö, mehhanismiga ja see tuleb, see aspekt tuleb lisada ka lepingutesse. Pick... Te ütlesite mitut huvitavat asja ja ma võtaksin siit välja mõned, mõned äh, punktid. kõigepealt te tõite seose äh, selle alternatiivse mehhanismi ja kohtumenetluse vahel. ka mitmed teised äh, kõnelejad on öelnud, et selle erilise mehhanismi ja kohtuliku kaitseõiguse vahel on seos, aga teie lõite seose seose kohtumenetlusega selles suhtes, et küsisite, kas alternatiivse mehhanismi rakendamine külmutab teatud ajaks äh, kohtumehhanismi, kohtumenetluse. ja teiseks te küsisite, kas meil oleks äh, mõistlik äh, kasutada Euroopa Tarbijaõiguste Keskusi ja see on suurepärane, sest ma annan kohe sõna Peeter Fouke-Knüpsenile, kes on ähm, Taanis vastava keskuse direktor seda keskust eh, rahastavad Euroopa Komisjon ja ka liikmesriigid ja seal antakse, seal antakse tarbijatele infot piiriüleste tehingute kohta. ning eh, ma loodan, et eh, ta kasutab siin ära ka oma kogemust selles sõnavõtus, mis puudutab just nimelt piiriülest vaidluste lahendamist. aitäh! arvestades minu töökohta huvitavad piiriülesed vaidlused mind muidugi rohkem kui ükski teine vaidlus ähm, ja ähm, seda ka selle erilise mehhanismi puhul ning nagu öeldud, on mul väga palju äh, kogemust piiriüleste vaidluste lahendamisega. eelmisel aastal saime umbes kolmkümmend kaks tuhat äh, piiriülese tehingu äh, alast kaebust, millest suurem osa puudutas e-kaubandust ning äh, tihti anti äh, tarbijatele vastava nõustaja poolt ka väga head äh, nõu, kuid kolmeteistkümnel tuhandel juhul palus meie nõukogu abi teiste liikmesriikide vastavatelt nõukogudelt ning umbes pooled nendest juhtumitest olid samuti seotud e-kaubandusega. enamasti tekivad tülid väga harilikest asjadest, kui nii võib öelda, kolmkümmend protsenti tarbijad kaebab toote kohta, ütleb, et see ei ole toode, mille nad tellisid või et see saabus defektsena. kakskümmend üks protsenti äh, tellijaid kaebab selle üle, et toodet ei saabunud või see saabus liiga hilja. Te tellite midagi, äh, maksate selle eest kas pangaülekande või krediitkaardiga, aga toodet ei saa. tegemist on lihtsa probleemiga, mida peaks olema lihtne lahendada, kuid kahjuks see nii ei ole ja tarbijad kaebavad väga sageli või äh, te ostate äh, kontserdipilet, et minna teise riiki äh, kontserdile, maksate muidugi kohe, siis peate ostma veel ju ka lennupileti ja reserveerima hotellis majutuse, aga seda kontserdipiletit ei saa. nii et teile läheb kaduma kontserdipileti raha, te ei saa ostetud kaupa, aga lisaks olete veel kandnud lisakulusid selleks, et kasutada seda kaupa ja neid lisakulusid võib-olla ei saa mitte kunagi tagasi. enamiku kaebustest oleme me lahendanud äh, väga lihtsa vaevaga. ma arvan, et äh, umbes pooled asjad õnnestub meil lahendada ja see on päris hea tulemus, sest meil ei ole mingit ähm, täitevvõimu. kuid äh, teine pool jääb muidugi lahendamata, enamasti sellepärast, et ettevõtted ei soovi teha piisavalt koostööd. ja kui me mõtleme nüüd neile lahendamata kaebustele siis tegelikult tuleb tunnistada, et tarbijad äh, peavad kuidagi ise hakkama saama, eriti see puudutab just äh, piiriüleseid tehinguid. komisjon äh, ütles, et meil tuleb täita teatud lüngad, mis on seotud alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismiga ja see sõnastus justkui annab mõista, et enamik probleeme on lahendatud jäänud on lahendada mõned väikesed lüngad, kuid piiriüleste tehingute puhul on lahendamata tegelikult üheksakümmend viis protsenti probleemidest, ehk siis lüngad moodustavadki terviku ainult. ainult viie protsendi, ähm, ainult viie protsendi kaebuste puhul õnnestub Taani nõukogul anda asi edasi alternatiivse mehhanismi ähm, kätesse, sellepärast et tavaliselt lihtsalt ei ole neid mehhanisme kui me vaatame, millise kahe riigi e-kaupmeeste üle kõige rohkem kaevatakse, siis need riigid on Saksamaa ja Ühendkuningriik ning äh, minu äh, mm, kolleegid on andnud äh, kahe tuhande seitsmenda ja kahekümne kaheksanda aasta jooksul edasi ainult nelikümmend ähm, juhtumit, mitte nelikümmend protsenti, vaid nelikümmend juhtumit on antud kahe aasta jooksul ähm, siis edasi alternatiivsetele mehhanismidele. iga tarbija, kes tunneb, et tema kaebusega tegelikult ei tegelda ja keegi teda ei aita, tõenäoliselt ütleb ka oma sõpradele ja sugulastele, et ärge seda ettevõtet enam kasutage ja tõenäoliselt paljud kõhklevadki piiriüleseid tehinguid tegemast. siseturu reaalsus äh, tarbijatele äh, tähendab äh, seda, et tarbijad sooviksid siseturgu, sellepärast et nii palju tehakse online-tehinguid. <clears throat> kuid siin tuleb arvestada paljude probleemidega, näiteks keel, erinevatel liikmesriikidel on erinevad keeled, seetõttu tekib küsimus, mis keeles tuleb esitada kaebus, milline on äh, valitav õigus äh, ja tihti on mitmeid erinevaid mudeleid, mida kasutada võiks. arutatud on äh, seda, et võiks kehtestada mingi ühtse vormi nende kaebuste esitamiseks Äh, ja ühtse äh, vormi alternatiivse mehhanismi rakendamiseks, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka globaalselt ja ja neid samme oleme me ka astunud. <clears throat> kui meil oleks tõeliselt toimiv alternatiivne mehhanism piiriüleste tehingute alaste tülide lahendamiseks, siis oleks tarbijatel võimalik tegelikult äh, saada mingi kinnitus, et keegi ikkagi tegeleb nende kaebusega, praegu seda kinnitust anda võimalik ei ole ning viiekümnele, kuuekümnele protsendile tarbijatest, kes ei ole teinud ühtegi online ostu ja kes vastavalt äh, hiljutistele uuringutele, uurimustele on ka mures, nad ei julgegi teha neid tehinguid, sest nad ei tea, mis saab, kui on probleemid. Neile inimestele oleks väga hea äh, öelda, et teil on võimalik oma kaebusega kuhugi pöörduda ja paljud tarbijad ei peaks äh, selle alternatiivse mehhanismi puhul rahulduma ka lihtsalt sellega, mida ettevõte neile heast südamest pakub, vaid mõnikord äh, saaks tarbijad ilmselt siis ka seda, millel, millel neil on õigus vastavalt Euroopa Liidu reeglitele. ja selle punkti tõttu ja ka selle tõttu, et tarbijate kaebusi piiriülestes tehingutes on nii palju, selle tõttu arvan ma, et ühtne, see alternatiivne mehhanism oleks väga äh, kasulik, äh, see oleks kasulikum kui paljud tarbijakaitsereeglid, mis praeguseks on välja mõeldud. aga reegleid äh, peab saama täita ja rakendada, muidu ei ole nad eriti midagi väärt. kokkuvõttes <clears throat> on selge, et alternatiivse mehhanismi kasutamine peab olema ettevõtetele kohustuslik või vähemalt peab olema võimalik alternatiivse mehhanismi puhul kaebus võtta menetlusse ka siis, kui ettevõte ei soovi osaleda. kui ettevõtte osalemine on vabatahtlik, siis mingit lahendust ei tule. mina olen töötanud oma ametikohal kuus aastat, ma ei ole mitte kunagi kuulnud, et keegi tuleks vabatahtlikult kaasa selle mehhanismiga, ükski ettevõte ei tule. nii et vabatahtlik tähendab võimatu ja kui te jätate minu ettekandest äh, täna midagi meelde, siis äh, peab selleks olema see asjaolu, et ettevõtete osalemine alternatiivses mehhanismis peab olema kohustuslik. kui äh, te tahate luua midagi sellist, millest tarbijatel kasu on, siis see peab olema kohustuslik, aitäh. suur aitäh, ma arvan, et meile jääb meelde rohkem kui üks asi sellest teie ettekandest, sellepärast et see oli väga huvitav. ja tundub, et kõik kõnelejad Äh, ähm, ähm, mm, kõnelevad siin väga täpselt, siis me saame edasi liikuda järgmise kõneleja juurde, äh, Jürgen Kreutzmann, kes on IMCO komisjonis, ta on Euroopa Parlamendi saadik ning äh, tema oli variraportöör Häälete Campasi raportile ühisturu vallas. palun, teil on sõna. aitäh, tänane üritus näitab, et me Äh, saame väga olulisi teadmisi kõigist sõnavõttudest ning minu fraktsiooni äh, algatusel äh, mm, telliti uurimus alternatiivsete vaidluste lahendamist mehhanismide kohta, mida kahjuks ei olnud võimalik ähm, tänaseks valmis saada, aga mis valmib kahe kuu pärast, me ootame seda huviga. Mm, komisjonis Äh, teatises äh, oli juttu äh, vaidluste lahendamise süsteemidest ja sellest, mida see peaks andma tarbijatele, ma tahaksin praegu tulla tagasi mm, mõne asja juurde, mida täna juba mainitud on, sest küsimuseks on ju, et kuidas me saame süsteemi edasi arendada. üks kriitilistest asjadest kõigis sõnavõttudes oli äh, et äh, need äh, vaidluste lahendamise mehhanismid ei ole eriti tuntud. ma teen ettepaneku mm, äh, kõigisse lepingutes, ükskõik kas tegemist on elektrooniliste või paberlepikutega, võiks viidata sellele, et on olemas vaidluste lahendamise mehhanismid, et on piiriülesed vaidluste lahendamise mehhanismid, et neisse saab pöörduda omaenda keel, emakeeles ja kui seal oleks ka aadress, meiliaadress, telefoninumber, siis teaks tarbija, kellel on probleeme, et kuhu ta saab pöörduda omaenda emakeeles, omaenda riigis ja loomulikult tuleks luua võrgustikud selleks, et mm, kaebusi oleks võimalik üle kanda ühest riigist teise, kas tegemist on siis Saksamaalt Itaaliasse suunatud kaebusega või midagi muuga. me ju soovime, et eh, kuna Euroopas on väga palju eh, vaidluste lahendamise mm, mehhanisme, mis väga hästi toimivad ja kuna komisjon ka tegeleb selle teemaga, siis me peaksime neid kasutama, tegema, kasutama parimaid tavasid, e, e, e, neid edasi arendama või siis midagi muud välja mõtlema. ja siis teine asi oli kiirus, vaidluste lahendamise alternatiividel ei ole mingit mõtet, kui tuleb kaks aastat oodata, meil on vaja tarbijate usaldust ning meil on vaja, kolmas asi, et meil on vaja, et vastavad vahendusmeetodid oleksid sõltumatud, et tarbijal peab olema usaldus selle koha vastu, kuhu ta pöördub, ta peab teadma seda, et teda kuulatakse ära ja et tema asja võetakse tõsiselt, kas meil on vaja kohustuslikku vahendusmenetlust, Itaalias on see juba olemas, me kuulsime, et ka volinik kavatseb sellise asja sisse seadmist Mm, siis selle mõelda. oluline nõue on see, et tarbijatele ei kaasneks kulusid, sest siis seda ka kasutataks. sest äh, kui tegemist on kohtuasjaga, kus äh, on mm, oht kaotada raha, siis äh, oleks ju väga mõttekas, kui tarbija pöörduks kõigepealt vaidluste, alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide poole. meil on vaja piiriülest äh, Äh, süsteemi. Need on need äh, mõtted, mis tulid mulle tänase arutelu käigus, sest äh, praegu on meie eesmärgiks just leida lahendusi, et kuidas neid vaidluste lahendamise mehhanisme oleks võimalik tõhusalt kasutada äh, muuhulgas ka ettevõtjate huvides, nagu ütles Ungari minister. meil on ju ka veik-, väike ja keskmise suurusega ettevõtted, me soovime, et ka VKE-d saaksid oma teenuseid ja kaupu piiriüleselt pakkuda ja kui me teame, et tulevikus äh, on äh, nad, et kui neil on probleeme, et siis äh, on nad võimelised kasutama vahendusmenetlust nii et ma arvan, et äh, vahendusmenetlus on tõesti äärmiselt äh, heaks võimaluseks luua usaldust nii tarbijate kui tootjate mm, puhul. me peaksime äh, seda võimalust kindlasti kasutama ja ainult siis, kui inimesed seda usaldavad, kui nad teavad, kuhu nad saavad pöörduda, kui nad teavad, et neid võetakse tõsiselt, et tegemist on inimestega, kes neid, neile te piisavalt tähelepanu pööravad, on äh, nad valmis kasutama seda me-, instrumenti? Yes. Uh... suur aitäh! jaa, äh, kõigepealt ma tahan öelda, et ma toetan seda, mida te ütlesite äh, usalduse küsimuse osas äh, kui midagi valesti läheb, siis seda saab ka parandada see on väga oluline põhimõte inimeste jaoks, kes mõtlevad, kas sooritada piiriülest ostu, eriti just internetis või mitte. Need, kes on lugenud eh, tarbija eh, turu eh, scoreboard'i viimast dokumenti, siis teavad, et online-kaubandus siseriiklikul tasandil liigub kiiresti edasi, aga piiriüleselt mitte. see mm, hea uudis on see, et äh, inimesed äh, sooritavad ikkagi piirilased osta ja asi toimib äh, ja ma arvan, et see on väga positiivne, kui me räägime usalduse küsimusest. tunne, et sind aidatakse, kui midagi juhtub, on ääretult oluline. ma arvan, et me peame ütlema ka seda, et alternatiivse mehhanismi kättesaadavuse parandamine ei ole mm, Äh, viimane õlekõrs selleks, et äh, inimesi rohkem panna seda mehhanismi kasutama. Ähm, probleemi lahendamine ja selle muutmine kiireks, äh, ligipääsetavaks ja odavaks on midagi, mida me püüame saavutada ja me tahame seda teha, tehes selle mehhanismi kättesaadavaks ähm, ähm kaebustega tuleb tegeleda ka eh, ettevõtete sees. Eh, ettevõtted peavad olema teadlikud sellest, millised kaebused tarbijatel on, milliseid raskusi eh, tarbijad on pidanud kogema nende teenuste või toodetega seoses. me teame mm, ja oma läbi viidud uuringutest, et kuni äh, null koma neli protsenti Euroopa SKP-st äh, on valesti äh, suunatud, see läheb kaduma ähm, ja tarbijad kannatavad selle all, tarbijad kannavad seda kulu. ja ettevõtted kannatavad ka konkurentsiplaani sellepärast, sellepärast et eh, need ettevõtted, kes halba teenust pakuvad, ei jää eh, konkurentsi mõttes siis tahaplaanile, kuna praegu see süsteem ei tööta. Eh, järgmisena annan sõna härra Peeter Markenile ja tema on Kesilkomissist, mis on Hollandi asutus, mis vastutab siis Hollandis alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi ja süsteemi ees, eest mm, ning eh, kui ma ei eksi, on temal ka PowerPoint esitlus eh, lisaks suulisele sõnavõtule ma tahtsin omalt poolt lisada, et äh, Riia Omen-Reuten äh, on äh, selle grupi esinaine. meil on teid väga hea meel siin tervitada. võib-olla te oskate öelda, kuidas seda õigesti hääldada? Äh, äh, no, nime Rööten hääletatakse alati valesti ja Hesille kom-, komissiga on asi täpselt samamoodi. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. aitäh, ähm, proua esinaine, ma räägin hollandi keelt. ma sooviks teile kirjeldada lühidalt meie organisatsiooni nii et ma kõigepealt räägin siis sellest, et mm, milline on meie katusorganisatsiooni ülesehitus, kuidas on võimalik ähm, kaebusi esitada, ma räägin ka meie elektroonilisest menetlusest, äh, siis äh, äh, e-, e-, esitan mõningad arvud ja siis teen järeldusi. kõigepealt katusorganisatsioon. meil on viis sektoriaalset kaebuste esitamise kohta, Äh, Hesselian komissis, äh, esimene on kau-, äh, tarbijate organisatsioonid, tarbijate organisatsioonid soovivad, et oleks olemas lihtne, odav vaidluste lahendamise viis koos ja et pöörduda tuleks ainult ühte asutusse, teine on siis äh, sõltumatud vahendajad ja kolmas on riiklikud äh, vahendajad, äh, kes samuti tegelevad alternatiivse vaidluste lahendamisega. süsteem tugineb iseregulatsioonile, meil ei ole mingeid kohustuslikke liikmeid, see organisatsioon on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud, kahe tuhande viiendast kahe tuhande kümnenda aastani on lisandunud kakskümmend uut äh, komisjoni, seda on väga palju ja mm, see näitab ka, et siin selline alternatiivsete vaidluste lahendamise meetod on äh, töötaja, ettevõtetel väga südamel, et nad soovivad tarbijatele pakkuda äh, selliseid võimalusi, siin te näete kõiki meie vaidluste lahendamise organisatsioone, mis meil olemas on see kiri on siin väga väike, aga peaaegu kõik majandusharud on kaetud, ehm, kellel on konkre-, konkreetseid, kellel on kontakte tarbijatega. on äh, veel mõned majandusharud, mm, kes siin, siin ära toodud ei ole, näiteks internetiteenuse pakkujad, telekommunikatsiooniteenuste pakkujad, siin kaheksa-üheksa on ehitussektor, siis on, edasi tuleb transpordisektor, kes mängib väga olulist rolli. transpordisektoris on näiteks ka lennundus, vaidluste lahendamise organisatsioon, mis äh, loodi paar aastat tagasi, kus äh, lennureisijad võivad äh, oma õigusi kaitsta ja loomulikult kohaldatakse Euroopa õigust, näiteks kui keegi ei, ei pääse lennukisse, siis saab ta mm, seal kaevata. ja on olemas ka vaidluste lahendamise organisatsioon, mis tegeleb kaebustega, mis tulenevad tervishoiusektorist. meil on kolm liiget igas äh, komisjonis, äh, iga komisjon on täiesti sõltumatu, meil on samasugune mudel nagu Rootsis, tarbija võib pöörduda kas kohtusse või siis äh, alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi poole, kui ta pöördub, pöördub alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi poole, siis äh, on, otsused on äh, äh, siduvad nii tarbijatele kui ettevõtetele, Justiitsministeerium tunnustab neid, me mm, järgime ka Euroopa Liidu kahe, üheksakümne kaheksanda aasta direktiivis sätestatud kõike saab teha digitaalselt, tarbija saab kaebuse esitada elektrooniliselt ja ta saab internetis jälgida oma ähm, menetluse käiku, ta näeb, kui kaugele tema kaebuse menetlemine on jõudnud, meil on olemas äh, ettevõtete register, meil on olemas äh, register ka kõigi otsuste kohta, mis on langetatud, nii et kõik on elektrooniliselt olemas ja äh, meil on olemas ka selline kvaliteeditsükkel, et, äh, et tarbijate kaebused äh, parandavad ettevõtete teenuse, poolt osutatavaid teenuseid. Te näete, et siin ka arvu üksteist tuhat kaebust lahendame me aastas mm, Mm. tarbijal on neli nädalat aega, et kaebust esitada, neli nädalat on aega ettevõtjal reageerimiseks, neli nädalat on aega ekspertiisi tegemiseks ja neli nädalat äh, otsuse langetamiseks. kes sellest maksab? riik maksab infra, taristu eest, organisatsioonid maksavad aastamaksu, eh, ma-, majandusosalejad kannavad kulud ja ähm, tore on see, et mida vähem kaebusi, äh, seda väiksemad on kulud ja tarbija mm, maksab sada kakskümmend kuni sada kakskümmend eurot, ei ole ka mm, seda riski, mis on kohtusse pöördumisel, et tuleb äh, mm, menetluskulud tasuda pärast ja kui tarbija võidab, siis äh, saab ta raha tagasi meie ettevõte on äär... Äh, juurutanud äh, väga kvaliteetse ja kergesti kasutatava menetluse, mis on äh, kiire ja odav, ma arvan, et tegemist on asjaga, mis on ennast tõet-, tõestanud ja mida toetavad nii tarbijad, riik kui ettevõtjad, aitäh! suur aitäh, see oli tõesti väga huvitav, mida te rääkisite ma ei ole päris kindel, kas üle kogu Euroopa Liidu seda kasutada saab, aga igal juhul on see hea näide heast tavast. ja mm, nüüd me oleme jõudnud meie viimase äh, kõneleja juurde enne arutelu avamist. Äh, nüüd saab sõna härra Pegado Liis, äh, kes on tarbijarühma juht Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, mis on üks Euroopa Liidu institutsioone tema komisjon võttis äh, ühisturu akti osas vastu arvamuse täna hommikul ning seal on samuti viidatud äh, alternatiivsetele vaidluste lahendamise süsteemidele. tema räägib siis äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vaatenurgast. aitäh, need viis minutit mis mulle antud on, võimaldavad mul lihtsalt tervitada seda algatust, kuna mul on kuna ma olen viimane kõneleja, siis mul on see eelis, et äh, kõik on praktiliselt juba ära öeldud ja ma lähen kohe asja juurde, teen väga lühidalt. ma kõigepealt äh, vastaks härra Malcolm Harbourile, et ta küsis, et milline on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukoht äh, selle teema kohta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poole ei ole pöördutud, et me selle ar-, kohta arvamuse toetaks, koostaks, nii et minu seisukoht on puhtalt minu isiklik seisukoht Äh, ma ei tea, kas eile või täna um, on avaldatud arvamus ka kollektiivsete menetluste kohta, kus komisjon on ette näinud vastava teemaga tegeldamise kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, see on see, mida ma ka ise mõtlen, et see on väga hea. Ehm, ma, see pilt peaks tegelikult olema minu jutu lõpus, ma räägin sellest hiljem selle äh, arutelu puhul tuleb mõelda mm, kahele asjale, mis on üksteist täiendavad, aga tuleb meenutada ka teatavaid olulisi dokumente, loomulikult äh, komisjoni roheline raamat äh, kahe tuhande teise aasta aprillist, e, Euroopa Nõukogu ministrite Euroopa ja ministrite soovitused Euroopa Komisjoni äh, Euroopa Kohtu lahendid ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid, eriti Philips kontra juhtum, mis on väga oluline. minu üks kolleegidest oli üks kolmest musketärist, üks kolmest raporti koostajast äh, Äh, kui tegemist oli äh, Single Market Act, ühtse turu aktiga. ja ma sooviks esitada mõningad põhilised äh, arvamused. esmalt konfliktide lahendamine ei tähenda õigusemõistmist. õigusemõistmisega tegelevad kohtud, üksnes kohtutel on pädevus ja ja õigus tegeleda õigusemõistmisega. Äh, alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid on suurepäraseks võimaluseks lahendada tarbijavaidlusi, selle asemel, et rääkida alternatiivsetest vaidluste lahendamise mehhanismidest, peaksime me ütlema pigem, et tegemist on adekvaatsete, sobivate tarbijate äh, vaidluste lahendamiste mehhanismidega. aga äh, need mehhanismid ei asenda kohtuid, seda me oleme juba öelnud, aga nad võivad olla vajalikuks ja täiendada koht, vahele kohtuid täiendavaks äh, variandiks. siin on juba mainitud, et millised on eelised, et ki-, et äh, kiirus, lihtsus, äh, odavus, konfidentsiaalsus, mina toetan seda, et konfidentsiaalsus peaks olema tagatud kui tegemist on ähm, vaidluste lahendamisega, nii et neid menetlusi tuleb lahenda, edasi arendada, eh, need peavad olema äh, vabatahtlikud, pooled peavad olema võrdsed, väga oluline on vahendajate välja, koolitamine, äh, oluline on äh, lahendite rakendamine, Hollandi, vabandust, Ungari minister ütles, et äh, liikmesriigid peavad ise otsustama, et millised äh, süsteemid neile so-, sobivad, et äh, vaja on alt ülespoole lahendamist. kas meil tõesti on vaja äh, asju paika panna ühenduse tase, tasandil? mina ütleks jah, aga äh, Äh, ja miks ma ütlen jah, aga äh, olulised märksõnad on äh, lähimuspõhimõte ja proportsionaalsus, me peame väga põhjalikult neid analüüsima, kui me tahame selles vallas ühenduse tasandil midagi teha, aga miks ma ütlesin üldse jah? sellepärast, et meil on vaja luua selline vastavate mehhanismide usaldusväärsuse ähm, alus, et äh, meil oleks kindlus, et kõik äh, mehhanismid äh, vastavad teatavatele kriteeriumitele, näiteks sõltumatus ja erapooletus. me nägime, et siin tehti nende mõistete vahel vahet, minul on raske nende vahel vahet teha, läbipaistvus, tõhusus, vabadus esinduslikkus, kõik need äh, kriteeriumid on juba komisjoni öö, äh, otsustes olemas. mina teen ettepaneku, et koostataks äh, selle teema kohta direktiiv, kus oleksid ära toodud põhi, peamised põhimõtted ja reeglid öö, lepingus äh, kirjas olev teave, äh, kus äh, oleks käsitletud tugevdatud koostööd kahe tuhande viienda ja kahe tuhande kuuenda aasta mm, õigusaktidega seoses. Ähm, komisjon on jätnud kasutamata suurepärase võimaluse meiega konsulteeri-, konsulteerida. väga oluline oleks ka interneti võimalusi ära kasutada, mul on ka mõningad märkused ja kollektiivsete kaebuste kohta, aga ma ei saa neist praegu rääkida, sest mul ei ole aega, igal juhul mulle meeldiks mõelda, lõpetada millegi kergemaga, näete, millised on alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide piirid Äh, siin on praegu juba liiga hilja selleks, et äh, siin vahendajate poole pöörduda, jah, tõesti. suurepärane, sellega me lõpetame sõnavõtud. nüüd on võimalik kõigil teistel sõna saada. ja nagu me ütlesime, peaksime me nüüd vaatama tulevikku, mitte lihtsalt mõtlema sellele, mis on juba olemas ja need, kellel on ettepanekuid õigusloomeliste ettepanekute kohta tulevikus, saavad nüüd neid tutvustada. ma näen, et paljud inimesed soovivad sõna. kõigepealt Malcolm Kallel, siis Diana ja nii edasi, aitäh! suur aitäh! aitäh ka selle eest, et olete mind täna siia kutsunud! kõigepealt ma tervitan seda, et komisjon ja parlament on selle kuulamise korraldanud tähtsamad küsimused on sellised. kõik on nõus sellega, et äh, meil on vaja rohkem teavet, kuid kaasa peab tulema kolm osalist. kõigepealt valitsus, kes peab pidama äh, registrit äh, olemasolevate ja kasutatavate kavade ja mehhanismide kohta, ettevõtetel, ettevõtetele tuleb anda stiimuleid, et nad ise peaksid registrit ja kolmandaks osapooleks on muidugi avalikkus. ma arvan, et oleks väga hea, kui meil oleksid äh, reeglid, mis ütlevad, et äh, jurist on kohustatud äh, andma klientidele infot äh, alternatiivse vaidluse mehhanismi kohta, enne kui juba antakse sisse hagi. sest pärast hagimenetluse algust on tegelikult alternatiivse mehhanismi kasutamine palju keerulisem ja üsna mõttetu. teiseks tähtsaks küsimuseks on usaldusväärsus. selleks, et need mehhanismid oleksid usaldusväärsed, tuleb kindlaks määrata objektiivsed äh, kriteeriumid ja paluda neid äh, ka hinnata. meil on Ühendkuningriigis erinevad kavad, me kuulsime Hollandi kavade kohta ja kindlasti on neid ka mujal. juhul, äh, kui kasutatakse objektiivseid kriteeriumeid, siis ka tõestatakse, et on olemas usaldusväärsus. ja veel üks küsimus, mida ma tahaksin rõhutada, on alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi vabatahtlikkuse printsiip ja see peakski nii jääma, sest äh, kui mehhanismi kasutamine ette dikteeritakse, siis äh, muutub kogu selle olemus. ja need on ähm, ka kõige tähtsamad küsimused, millele mõelda. kas me mõtleme lihtsalt sellisele õigusloomele, mis annab valikuvõimaluse või me muudame selle kohustuslikuks ja sellega hävitame Euroopa Liidu poolt äh, inimeste valikuvabaduse. peale selle aga peaksime mõtlema ka sellele, mida teeb Euroopa kohus, me peaksime vaatama liikmesriikide kohtute suunas mitte ainult äh, selleks, et näha, mismoodi toimib kohtumenetlus, vaid ka selleks, et kohtud meid aitaksid. tihti soovivad kliendid kasutada alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi. kuid alati ei ole see võimalik ja alati nad ka ei tea, et seda on võimalik teha. ja ähm, ma tean näiteid selle kohta, kuidas kohtud aitavad alternatiivsete vaidluste lahendamist läbi viia, neil on nii-öelda järelevaataja roll. ja kui kohus äh, siis äh, on äh, jõudnud sinnamaani, et et pooled on kokku leppinud, siis kohus kinnitab pooltevahelise vaidluse lahendi ja loob sellega pretsedendi, sest kui järgmistel isikutel tekib samasugune vaidlus, on millele viidata. aitäh! Malcolm tuletas mulle meelde ajafaktorit, ehk siis seda, et kõik peavad rääkima väga lühidalt Äh, mul on väga kahju, aga üle kahe minuti ei ole võimalik äh, mitte kellelgi rääkida, nii et äh, kõigile teistele panen südamele kinni pidada ajast ja palun öelge ka oma nimi. Živa Denova, Sloveenia olen jurist ja Ljubljana ringkonnakohtus vahendaja, kuid siin esindan ma ennast tarbijaõiguste juristina, töötan ka ühes tarbijate õiguste organisatsioonis ja jätkan oma emakeeles. Ehm, čisto na kratko eh, bi rada povedala, da. väga lühidalt eh, tahaksin öelda, et alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanism peaks olema tarbija suhtes õiglane. see tähendab seda, et tarbija peaks suutma seda süsteemi usaldada ja tarbijate kaitseorganisatsioonid peaksid eh, selle mehhanismi toimimise eest vastutama, ka juristid võiksid olla kindlad, et see mehhanism tõesti toimib. selleks, et eh, süsteemil oleks usaldusväärsust, eh, on vaja, et kõik otsused, mida selle mehhanismi raames tehakse, on erapooletud ning äh, vahendaja peaks samas olema kursis äh, kõikide vaidluse äh, üksikasjade ja erisustega. seega ei räägi me siin mitte ainult vahendamisest, me räägime ka sellest, et otsuste tegemine tarbijatevahelistes vaidlustes erineb ju sellest vaidlusest, mida vahendab vahendaja ja erineb ka ärialastest vaidlustest. erineb loomulikult ka kahe ettevõtte vahelisest vaidlusest tarbija vaidlusel on oma eh, erisused, mida alati tuleb arvestada. ja me peame neid arvestama ka siis, kui me eh, töötame välja ühised eh, põhimõtted alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi ümberkujundamiseks. ja samuti tahaksin rõhutada, kui tähtis on konfidentsiaalsus, mis kahtlemata on vahendamise protsessi aluseks, kuid alati mm, ei ole see äh, tarbija jaoks kasulik. siin tuleb olla väga ettevaatlik, sest äh, tarbijavaidluses on äh, mitmeid osalisi. ei vaidle mitte ainult ühelt poolt ettevõte ja teiselt poolt tarbija. mõnikord me peame vastu võtma otsuseid ka ebaausate tavade kohta ja kannatajaid on rohkem kui üks. see tähendab seda, et otsuste tegemine peab toimuma läbipaistvalt ja peale selle äh, peab äh, meil olema ka iga-aastane aruandlus, kus räägitakse vaidluse äh, erijoontest, erinevate vaidluste spetsiifikast, sellest oleks kasu kõigile teistele tarbijatele, kes ehk samuti soovivad esitada kaebust ja kes saaksid niimoodi vältida ebaõiglaseid ettevõtlustavasid nii et äh, me peaksime ennast ähm, kaitsma ebaõiglaste ähm, ettevõtlustavade vastu ja nii me saaksimegi seda teha. samuti õhutaksime me siis äh, rohkemat äh, ähm, ausat tava ja tagaksime, et ettevõtted tõesti järgivad kindlalt paika pandud reegleid. ja isik seitsmekümne üheksandalt äh, Eesti kohalt. ma tahaksin äh, tõstatada küsimuse, millest kahjuks seni äh, palju räägitud ei ole. paljud ütlevad, et see vaidluste lahendamise mehhanism on väga odav. ma arvan, et see on lihtsameelne lähenemine, sest vaidlemine ei ole kunagi odav. ja mina olen, paari aasta eest ma lõin veebipõhise vaidluste lahendamise plaani ja sain aru, et on vaja neutraalseid juriste, sekretäriaati, äh, kvaliteedi hindamise, äh, kvaliteedi haldamise süsteemi ja kõik see kahtlemata maksab. ja mõnikord on nii, et äh, seda raha osapooltelt küll tagasi ei saa, sest tülitsetakse või väieldakse küsimuse üle, mis on tegelikult väga väikesemahuline rahalises plaanis ja eriti raske on raha kätte saada siis, kui tegemist on piiriülese tüliga. ma arvan, et me peaksime rohkem rääkima sellest, kuidas on seotud äh, kvaliteet ja hind, ma ei tea, kui palju seda on seni arutatud, ja siis äh, võib-olla õnnestuks meil äh, leida võimalus rahastada neid konflikte, millega on seotud väga äh,, rahaliselt väga väikesed tehingud. sest äh, muidu maksab ähm, avalik sektor äh, kinni erasektori äh, kulud ja siis tekib juba ka küsimus, kuidas on kasutatud avaliku sektori raha ja kuidas erasektori raha, aitäh! me jõuame kohe keskele tagasi, nüüd aga siit vasakult. aitäh! esindan Oxfordi ülikooli ja Erasmuse programmi ja mul on kolm märkust me teeme praegu ühte uuringut ja seetõttu kõigepealt ma räägiksin tehnikast. kuigi mitmed, kuigi nende vaidluste lahendamise mehhanismid on oma koosseisult ja arvukuselt väga erinevad, töötavad nad ikkagi samade põhimõtete järgi. ja seetõttu on meil vaja koguda parimaid tavasid no selle kohta, kuidas pooled kokku lepivad, kuidas eh, ehk siis tavaliselt, et pooled lepivad kokku kõigepealt, et nad kasutavad seda mehhanismi, siis nad jõuavad kas omavahel kokkuleppele eh, või otsustavad kasutada alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi ja kui see ei toimi, siis nad pöörduvad kohtusse. siit edasi tahaksin rääkida sellest, et eh, puudub piisav nähtavus, samuti ei kasutata mehhanismi piisavalt, ei toetata piisavalt ja kaks äh, asjaolu võivad siin olla äh, pöördelise tähtsusega. üks on see, et piisaks ehk ju ka sellest, et me lihtsalt loome ühe ühtse raamistiku, seda on äh, teinud Holland ja paljud teised riigid, kes otsivad lahendust, võib-olla võiksid vaadata Hollandi poole. siis teaksid kõik vaidlevad osapooled, et on olemas üks suur nõukogu, kuhu võib pöörduda. paljudes riikides on aga olemas mitu mehhanismi, erinevad mehhanismid erinevates sektorites on erinevad mehhanismid ja seetõttu tekib ka palju segadust. mina olen rohkem, äh, mina olen huvitatud tegelikult sellest, et me looksime äh, sektoraalsed äh, nõukogud, ehk siis mitte ainult ühe nõukogu, ühe katuseorganisatsiooni, vaid mitu erinevat erinevate sektorite jaoks. ja kolmas võimalus on ikkagi kasutada kohtumenetlust kuid samas eh, ka seda uut määrust, eh, seda nimetatakse tõeliseks kvaliteedisüsteemiks. ehk siis eh, kogutakse informatsiooni ja kogutakse ka kõik tulemused erinevate menetluste, kohtumenetluste ja kohtuväliste menetluste tulemused. ning tehakse sellest omad järeldused ja tõstetakse kvaliteeti ja kokkuvõttes hakatakse rohkem kasutama vaidluste lahendamise mehhanismi ja kui te ja kui te selle äh, ära teete, siis olete astunud suure sammu lähemale kollektiivse kohtuliku kaitse äh, tagamisele. aitäh. Atša Fedaka. õigusabikulude, kindlustusettevõtete õigusabikulude rahvusvahelise liidu peasekretär. kõigepealt tahaksime öelda, et see äh, konsultatsioon, millest me räägime, on äh, ju väga lai, me räägime erinevatest kavadest, plaanidest, mehhanismidest, isegi kui, kui erinevate, äh, erinevate mehhanismide tegevus, toimimispõhimõte tegelikult on üsna samasugune. ma tahaksin komisjonile meelde tuletada, et me peame töötama selgete definitsioonidega ning äh, erinevate süsteemide eeldused võivad samuti olla väga erinevad. kui me räägime äh, vahendamisest, äh, siis me peame tagama neutraalsuse ja konfidentsiaalsuse, muidu ei ole võimalik saada rahuldavat tulemust. kuna me räägime sellest, kuidas töötada edasi, siis maaliksin teie silme ette pildi eh, kindlustusettevõtte elust. enamikus riikides hakkavad kindlustusettevõtted eh, nüüd uurima, milline on eh, vahendajate tegevuse mõju ja tegelikult oleme me alles tee alguses. me alles uurime, kuidas, kuidas me saaksime need Äh, arengut oma klientide huvidesse rakendada, aga praegu saan tuua kolm positiivset näidet. kõigepealt äh, kindlustusettevõte saab anda rohkem äh, teavet. juhul, juhul kui kindlustusettevõtja ütleb kliendile, et on olemas vaidluste lahendamise mehhanism, siis tegelikult oleksid hõlmatud ju kõik vaidlused, ükskõik millises geograafilises kohas äh, asub äh, kaebaja, see, kellel on probleem. ning äh, lõpuks tahaksin rääkida ka kulust. Need kindlustusmaksed, mida praegu tehakse kindlustusettevõtetele, tulevikus võiksid katta ka vahendajakulutusi, nii et tegelikult on meil siin väga lai tööpõld ja väga laialdased võimalused, suur aitäh! aitäh! nüüd ehk kaks viimast sõnavõttu Äh, sest ma tahaksin anda äh, võimaluse ka vastusteks teistele. kokku siis neli sõnavõttu, aga palun siis teil kõigil rääkida lühidalt, kõigile üks minut, Kreien, palun. aitäh! ma tahaksin omalt poolt äh, teha kolme väga praktilist ja kiiret märkust piiriüleste tehingute kohta. ma pooldan äh, seda äh, seisukohta, et tegelikult see uus mehhanism vähendaks kollektiivse kohtu, kohtuliku kaitse äh, saamisega seotud probleeme, sest äh, see automaatselt tagakski sellise kaitse. teiseks peavad, peavad tarbijad teadma, kuhu pöörduda piiriüleste tehingute vaidluste puhul, nii et igas riigis oleks vaja vähemalt ühte kontaktpunkti, kuhu kõik saaksid pöörduda ja kes siis edasi annaks informatsiooni. kolmandaks tarbijatel ja ettevõtetel peab olema ähm, usaldus ähm, alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi suhtes ning äh, juhul, kui ähm, riigid vasta-, äh, riigid rakendaksid vastastikuse tunnustamise põhimõtet, äh, siis tegelikult äh, oleks ju lahendatud see probleem, et mehhanismid on erinevad. ja kolmas probleem, mida tuleb arvestada, on õiguslik kontekst, ehk, ehk kõik peavad tundma oma, oma õigusi vastavalt õigusruumile. Can you put a microphone on? Uh, my name is Yolanda Kiisa, I am the director. Yolanda Kiisa uh, Rootsist ja ma tuleksin tagasi heade ees, heade näidete ja võida-võida olukordade juurde. meil uh, töötab uh, see nii-öelda katusnõukogu väga hästi või katusorganisatsioon ja näiteks autoettevõtete esindajad peavad jälgima, peavad järgima meie soovitusi ja nad peavad neid soovitusi isegi enda konkurentsieeliseks sest äh, tegelikult äh, ka tarbijatel on ju nende vastu seetõttu suurem äh, usaldus. ma arvan, et meil selliste nõukogu lahenduste puhul tõesti on rohkem sellist tõlgalatunnet ja kõik võidavad aru saama aitäh, Belgia tarbijakaitseorganisatsiooni esindaja. mul on mõned lühikesed märkused kõigepealt nende kahe soovituse kohta. siin on ebakõlasid, neile on siin juba viidatud. oluline on läbipaistvus tarbijate jaoks, aga konfidentsiaalsus on samuti oluline seaduslikkus ja õiglus, seal on sidusus, aga tuleb, seal on olemas seos, aga tuleb jääda sidusaks. Äh, üks direktiiv peab äh, katma kõiki neid erinevaid valdkondi ning äh, Euroopa kollektiivsete kaebuste õigusakt, selle võiks ähm, lülitada alternatiivsete vaidluste lahendamist skeemidesse, et seal on muidugi tüüpvorm, mis tuleks ära tõlkida, ehm, kohtunik peaks ju inimesi aitama, ma tahaksin siin ehm, olla samal arvamusel, mis Monika Kross, et ehm, meil on vaja luua sellised mallid vahendusmenetluste jaoks ja vahenduslahendite jaoks. läbipaistvus on väga oluline, mitte üksnes äh, Äh, selle kohta, et äh, see menetlus on olemas, vaid, vaid oluline on ka andmebaas luua, kus oleks äh, info kõigi vaidluste lahendite kohta ja kõigi skeemide kohta. tarbijal peab olema teave kõikide alternatiivide kohta, kõik peaks, seal peaksid olema lingid kõigile asjadele ja viimane märkus nüüd puudutab samuti läbipaistvust, ennetavad meetmed ka need on sama olulised. vaidlusi on võimalik vältida, kui on olemas sellised äh, miinimumklauslid. Äh, ma arvan, et Hollandi näide on väga hea. vaja on teavitada ja tegeleda ennetustööga selleks, et äh, vaidlusi oleks võimalik juba ennetada. ja viimane sõnavõtt aga teistele valmistan kahjuks pettumuse. aitäh! aitäh, Fernest! Grenada ülikoolist rahvusvahelise õiguse professor ja esi, esindan Hispaania tarbijaid, jätkan hispaania keeles. Me han parecido muy interesante todas las eh, intervenciones see kõik oli väga huvitav, millest siin täna pärastlõunal räägiti. mina omalt poolt äh, tahaks viidata sellele, et äh, me oleme liiga vähe tähelepanu pööranud äh, vaidlust, alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide piiriülestele aspektidele õige on see, et me loome, peame looma odava raamistiku, ühise raamistiku, et neid süsteeme arendada, aga ikkagi on ju asi nii, et Euroopa Liit ei tohi kaotada silmist äh, asjaolu, et äh, oluline on tarbijakaitse. viidati sellele, et äh, et vaja oleks direktiivi, mille abil oleks võimalik tarbijakaitse taset parandada. sellest teemast on palju räägitud, ma tahtsin viidata lihtsalt sellele, et oluline on tegeleda juriidiliste probleemidega. nimelt sellega, et me peaksime paika panema selged kriteeriumid, et ettevõtted et saaksid äh, tegeleda usalduse loomisega tarbijate, äh, et suurendada tarbijate usaldust selle süsteemi vastu, et, äh, et, et me looksime koordineeriva süsteemi, mis ühendaks kõiki neid süsteeme, et oleksid ka internetipõhised võimalused on võimalik luua erinevaid stiimuleid selleks, et neid süsteeme rohkem kasutataks, aitäh! aeg muudkui läheb, nii et äh, nüüd siis äh, lõpuks jõuamegi lõppu. ja ma annan uuesti sõna äh, paneeli kõnelejatele, kellel on õigus rääkida, aga nad ei pea seda kasutama. Let's start from the last speaker then, Mr Pagado Liis. alustame härra Pagado Liisist ehk siis lõpust aitäh, teen väga lühidalt, äh, äh, ütlen, et äh, komisjon peab tegema mõningaid põhimõttelisi valikuid, näiteks kas tegemist on sellega, et kas see peab olema vaja, vabatahtlik või kohustuslik, minu päritoluriigis otsustas valitsus, et tarbijavaidluste puhul on äh, vahenduse kasutamine kohustuslik mingitel juhtudel. mina kahtlen selles äh, e-, see on siis esimene asi, mis tuleb ära otsustada. teine asi, mis tuleb ära otsustada, on see, et kas äh, konfidentsiaalsus või mitte. see on väga oluline, mina olen konfidentsiaalsuse poolt, kui tegemist on äh, tõeliste alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismidega äh, ja viimane küsimus, millele komisjon peab mõtlema, on rahastamine kulud, nagu üks osalejatest ütles, see ei ole üldse tasuta. sellel on oma kulud, äh, rahastamine peab olema tagatud, ükskõik, kas tegemist on äh, riikliku või erasektorist pärit rahastamisega, see, need süsteemid on igal juhul väga head ja võivad väga hästi toimida, aitäh! mina olen nõus äh, ühega eelkõnelejatest, et kvaliteediga kaasnevad äh, loomulikult ka kulud. me võime endale ette kujutada seda, et selline elektrooniline süsteem nagu meil, e, et selle eelduseks on suurte investeeringute tegemine, e, e, riik maksis kinni poole, ettevõtjad teise poole, aga Äh, et tarbijate jaoks on see odav, kakskümmend kuni kakskümmend viis eurot, riigi jaoks on see ka äh, odav, sest kui kõik tarbijad läheksid kohtusse, siis peaks riik äh, kandma protsessi kulud ja see läheks palju kallimaks kui meie puhul. ja majanduse jaoks ei ole see ka nii kall-, kui eriti kallis, sest majandusel on ka kasu sellest ja ettevõtte tar-, mainele on see kasulik, kui tegemist on vahendussüsteemis osaleva ettevõttega, kas see on suhteliselt kasulik? tegemist on selle mehhanismi puhul viimase võimaluse, viimase tasandiga, kus veel on võimalik jõuda kahepoolsele kokkuleppele. see ei ole odav, aga see on odavam kui vahendamine mida ähm, tehtakse arbitraažikohtutes või äh, teistes äh, arbitraažiasutustes, olgu siis erasektoris või avalikus sektoris. Äh, loomulikult on need austusväärsed asutused, kuid kindlasti on nad ka väga kallid. meil Prantsusmaal on MDF ja meie arvates maksavad ettevõtted juba ka täna kinni vahendustasu kõik ettevõtted ja me peaksime tagama kõikidele ettevõtetele selle, et neil oleks ligipääs ähm, alternatiivsele mehhanismile, sest äh, nii nad näitaksid tarbijatele, et nad kasutavad erapooletut mehhanismi ja samuti peaks äh, see mehhanism olema äh, väga laiaulatuslikult kättesaadav ja alluma solidaarsuspõhimõttele. I think uh, then we bring proceedings to a close. nüüd me hakkame lõpetama. mina räägin viimasena komisjoni nimel ja ma tänan kõiki selle suurepärase töö eest ja annan nüüd sõna IMCO komisjoni esimehele, kes lõpetab meie koosoleku. suur aitäh! suur aitäh selle eest, et olid nõus äh, modelleerima seda paneeli, sest äh, nii ma pidin töötama palju vähem äh, kui tavaliselt, sain teha palju märkmeid, sain palju mõtteid. ja sellisel kuulamisel ju tegelikult nii olema peakski. mõned viimased sõnad. ma tänan Euroopa Komisjoni kes tegi ettepaneku selleks ühisürituseks ja ma arvan, et see on suurepärane näide heast koostööst ja mm, me ilmselt äh, saame seda koostööd teha ka edaspidi, kui see projekt edasi läheb. ja teiseks ma ütleksin, et äh, päris äh, kindlasti on juba praegu selles valdkonnas olemas väga palju ekspertteadmist, mida me võime kasutada. ja teie ise olete selle kogumisse samuti panustanud. nagu komisjon rõhutas ja nagu rõhutas ka Ungari eesistujana, on Euroopa algatusel vaja midagi juurde anda. Euroopa äh, algatusel peab olema lisandväärtus inimeste jaoks. selleks on vaja kasutada olemasolevaid ekspertteadmisi ja on vaja ka vaadata, kuidas me saaksime oma kogemust jagada ja paika panna mehhanismid, mille abil tõsta veelgi kvaliteeti ja äh, vahetada parimaid tavasid Äh, tarbijakaitsekomisjoniga, komisjonina peame meie kindlasti rohkem äh, tegelema piiriüleste tülidega ja ka äh, tarbijatevahelise koostöö ning tarbijate, tarbijaõiguste organisatsioonide vahelise koostööga, mida mõned liikmesriigid juba teevad, aga teised mitte. inimesi see küsimus väga huvitab. mõnikord on nende probleemide lahendamine ka keeruline, sest liikmesriigid peavad leidma rohkem ressursse tegelikult äh, see jutt äh, kerkib alati, ükskõik mida me arutame, kas äh, turujärelevalvet või midagi muud, alati öeldakse, et tarbijatesse ja tarbija huvidesse ei investeerita piisavalt. seega me ei tohiks seda teemat lasta silmist. ja peame meeles pidama ka seda, et tehnoloogia on meie suur sõber me kuulasime Hollandi kogemust, kuidas kasutatakse seal äh, Ähm, teabe- ja sidetehnoloogiat ja muidugi räägitigi sellest, et peab olema ühtne koondpunkt ja need, kes on kursis teenuste direktiiviga, tõenäoliselt teavad, et komisjon on, on juba äh, jälginud seda, kuidas koondpunktide süsteem liikmesriikides toimib ja on leidnud, et see on tõhusaks võimenduseks, eriti kui koondpunktiga on võimalik äh, ühendust saada ka äh, veebipõhiselt see on teisisõnu integreeritud süsteem, sest tarbija saab valida erinevate valikuvõimaluste vahel. mitmed kolleegid ja ähm, me peame mõtlema sellele, milliseid ähm, milliseid suundi tuleks tulevikus valida, kui me seda alternatiivset vaidluste mehhanismi eraldi edasi arendame, sest kahtlemata on siin mitmeid paralleelseid võimalusi. ma usun, et see debatt on väga huvitav ka selles suhtes, kuidas rohkem kaasata ettevõtteid ja ma märk-, märkasin, et paljud ütlesid, et head ettevõtted osalevad vabatahtlikult, sest nad saavad aru, et see on neile kasulik ja e, muidugi on ka tarbijatele kasulik, kui ettevõtted osalevad ja paljud ettevõtted teavad, et e, tarbijate probleemi edukas lahenemine, lahendamine tähendab e, tihti seda, et võidad endale kliendid kogu eluks, et sa oled olnud nende vastu väga hea. ja see on kahtlemata tõsi. üks sõber tuletas mulle meelde Jaapani vanasõna et äh, probleem on äh, tegelikult äh, aarete kuhi, mis, mis muidugi paneb meid mõtlema praegusel ajal. ometi võime me sellest palju õppida. me võime õppida sellest, kuidas tasakaalustada konfidentsiaalsust ja usaldusväärset, usaldusväärsust ja läbipaistvust. on selge, et tarbijal peab olema võimalik teada, et tema ähm, küsimus on täiesti konfidentsiaalne, kuid samas tuleb tema juhtumist õpitud kasutada läbipaistval moel, sest muidu ei ole võimalik luua pretsedendiõigust ning tarbija tegelikult võib aidata oma asja ka ise lahendada, kui ta vaatab eelmisi pretsedente. ja lõppkokkuvõttes võib olla võimalik jõuda kiire äh, lahenduseni. nii et äh, meil on äh, huvitavaid äh, ja toredaid väljakutseid ja mis puudutab äh, komisjoni tööd, siis me teeme koostööd õigusasjade komisjoniga, mul on hea meel, et härra Baltasaari täna siin oli, tema esindas, ähm, tema esindas just õigusasjade komisjoni ja ma teen selle komisjoniga tõhusat koostööd ka sellepärast, et ähm, alternatiivne mehhanism ju puudutab mitmeid äh, õiguslikke aspekte, kuid IMCO on muidugi juba näidanud, et ta võib äh, koostööd teha kõikide komisjonidega, kes töötavad näiteks ühtse mm, ühisturuaktiga, ühe turuaktiga ning äh, samuti töötame me siis teiste teemadega, näiteks alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismiga ja veel ka teiste komisjonide, komisjoni ideede ja algatustega. ma arvan, et meie tänane ühisüritus ei ole esimene ei ole ei esimene ega viimane omataoline, sest me soovime loomulikult, et te tuleksite tulevikus tagasi ja räägiksite meiega ja esitaksite uusi ettepanekuid. sellega ma ka lõpetan. kindlasti on kõik minuga ühel nõul, et meie tänane kogemus oli meeldiv, aga kokkuvõttes viimase asjana tahaksin ikkagi veel midagi öelda, nagu Inko liikmed on varemgi näinud. Nad on, nad on näinud ka seda uudiskirja, mida ma teile nüüd näitan ja ei, ma ei kirjuta seda ise, seda kirjutab minu suurepärane meeskond. kui tahate seda lugeda, siis võtke endale palun äh, väljudes koopia, aga rohkem rõõmu teeks meile see, kui te äh, meile ka tulevikus äh, kirjutaksite ja te saate meiega ühendust võtta andmete abil, mille te leiate uudiskirja viimaselt leheküljelt. kui te selle uudiskirja tellite, siis saate seda pige-, pidevalt lugeda, pidevalt kursis olla meie eluga ja juhul, kui äh, me saame äh, tuhat viissada tellijat kokku, siis tuhande viiesajast tellija kutsutakse minuga lõunasöögile.